Uh, please take a seat, ladies and gentlemen. daamid ja härrad, palun istuge kohtadele, me alustame tänast kohtumist, palun pange kõrvaklapid pähe, sest ma jätkan poola keeles. Witam serdecznie e, na naszej popołudniowej tere päevast, daamid ja härrad, tere tulemast meie pärastlõunasele istungjärgule, mis äh, on pühendatud teemadele, mis on seotud tsiviilõigusega. erilist tähelepanu pöörame perekonnaõigusele ning äh, erilist tähelepanu pöörame perekonnaõiguse piiriülestele aspektidele. Äh, Stockholmi programm puudutab mitte ainult rände ja julgeoleku küsimusi Euroopa Liidus, võib öelda, et äh, õigusnormide konflikt ja, ja tsiviilõigusnormide konflikt ei ole võib-olla niivõrd huvitav kui kriminaalõigussätete konflikt või piirikontrolli küsimused. me aga peame silmas pidama, et just nimelt tsiviilõiguse alla Äh, tsiviilõiguse vallas peavad liikmesriigid Euroopa Liidu määrusi otseselt kohaldama, seega meie saame mõjutada siin Euroopa Liidus tsiviilõiguse äh, äh, kujunemist üsnagi suurel määral. tsiviilõigus puudutab ka kõiki kodanikke, tegemist on liikumisvabadusega, teatud liikmesriigi elama asumise vabadusega me usume, et ühtlustatud standardid ning õiguskindlus, mida me üritame saavutada Euroopa Liidu tasandil, on teemad, mis on äärmiselt olulised meie kodanike jaoks. ma olen üsna veendunud, et need teemad, mida ma just mainisin, toovad kaasa menetluste lühenemise ning samuti aitavad nad vähendada kulusid, mis on selliste kohtuasjadega seotud. töö, mida me teatud määrustega teeme, näiteks lahutuse ja lahus elamise määrus, äh, pärimisseadused, äh, need kõik Äh, nõuavad väga vaevarikast tööd, äh, see protsess on väga aeglane, tsiviilõigussüsteemid erinevates liikmesriikides, äh, kuigi ne, neil õigussüsteemidel on samad traditsioonid, on erinevad ja üsna märgatavalt erinevad. seega selleks, et saavutada lahendust, mis oleks vastuvõetav kõigile osapooltele Äh, selleks läheb kuid ja mõnikord isegi kauem, nii et väga kerge kompromisse saavutada ei ole äh, suur mitmekesisus perekonnaõiguse valdkonnas ja muide, see on valdkond, kus Euroopa Liidul ei ole ainupädevust. Äh, samuti on tegemist valdkonnaga, kus teatud reeglite ühtlustamine on vajalik, arvestades näiteks piiriüleseid aspekte see on viinud äh, tõhustatud koostöö kasutamiseni määrus, mis puudutab äh, kohtusüsteemi valimist lahutuste puhul, oli esimene katse siis Stockholmi programmi raames lahendada keerulist olukorda, mis on seotud siis äh, erinevatest riikidest pärit abielupaaridega eriti kui tegemist on inimestega, kes ei ela oma päritoluriigis. Need inimesed tihtipeale on raskustes, kui nad tahavad saada ülevaadet nende elukohariigi seaduste keerukustest, tihtipeale nad ei valda ka elukohariigi keelt piisavalt ning äh, selle seaduse valik, mille alusel siis äh, abielupaar saab lahutada, on äärmiselt oluline. probleemid äh, selles valdkonnas on viinud väga dramaatiliste olukordadeni. me oleme kuulnud palju selliseid lugusid. ning seetõttu miinimumstandardite, ühtsete miinimumstandardite kehtestamine, mis tagaksid õiguskindluse, on äärmiselt vajalik meie arvates. niisiis, äh, tsiviilõigussüsteemid liikmesriigiti on erinevad, näiteks äh, mis puudutab abielu definitsiooni, siis juba selles vallas on erinevused üsna suured seetõttu ei ole mitte kõik liikmesriigid otsustanud osaleda tõhustatud koostöös. neliteist liikmesriiki on ainult otsustanud siiani seda teha. ma olen kindel, et kui selgub, et need vastu võetud otsused, lahendused on edukad, siis soovivad ka teised liikmesriigid ühineda. täna pärastlõunal arutame me siis äh, teemasid, mis on seotud äh, tsiviilõiguse ühtlustamisega. ma arvan, et need arutelud pakuvad meile kõigile väga suurt huvi ja nüüd annan sõna oma kolleegile Aleksandra Tainile äh, juurikomisjonist. tegemist on raportööriga kahes väga olulises õigusloomealases ettepanekus. mõlemad puudutavad nende otsuste ellurakendamist, mis puudutab siis äh, abielupaaride abieluvarasüsteeme ja samuti registreeritud partnerlusi. meie äh, õiguskomisjonis oleme selle teemaga just tegelenud ja kolleeg räägib siis mit, täpsemalt, mida me oleme teinud, mida me oleme saavutanud. Äh, kõneleja ütleb, et räägib saksa keeles. daamid ja härrad, kolleegid liikmesriikide parlamentidest. täna hommikul äh, äh, toim-, äh, me seda teemat arutasime, nii et, et tegemist on tõesti väga-väga värske õigusaktiga. mul on väga hea meel, et me saavutasime õigusasjade komisjonis enam-vähem üksmeele nendes kahes ettepanekus. kaks inimest jäid erapooletuks, üks neist Ühendkuningriigi esindaja. Ühendkuningriik ei Äh, osale selles koostöös, sellepärast et nad on kasutanud äh, opt-out'i ja teine inimene jäi erapooletuks nende registreeritud partnerluste tõttu. Äh, poliitiline, poliitilised arvamused on üsna erinevad, on liikmesriike, kus samasooliste abielud on lubatud, on selliseid riike, Äh, kus isegi äh, partnerlust ei ole võimalik registreerida, nii et, et äh, lähenemine on vägagi erinev ning kui ma pidin selle teemaga tegelema, siis mulle algul tundus, et meil ei olegi võimalik kokkulepet saavutada. seetõttu olen ma täna hommikuse tulemuse üle väga õnnelik need kaks ettepanekut, üks, mis puudutab siis abieluvarasüsteemi ja teine registreeritud partnerluste varasüsteemi Äh, saab puudutada siis nii samasooliste kui ka äh, erisooliste abielusid. on selliseid katoliiklikke riike nagu Hispaania ja Portugal, kus äh, samasoolist, samasoolised on teiste paaridega samas seisus ja sama kehtib ka registreeritud partnerluste kohta asi ei ole lihtsalt selles, et meil on samasooliste registreeritud partnerlustes. Eh, Belgias on võimalik ka erisoolistel partneritel oma koosolu eh, registreerida, nii et, et meil on selline abieluvarasüsteem ja registreeritud partnerluste varasüsteem. oma ametiaja jooksul me oleme eh, va-, üritanud vaadata, kuida-, milliseid õigusi kohaldada ja kuidas ka kohtuotsuseid jõustada tegemist on tõesti väga oluliste õigusaktidega, sellepärast et see tähendab, et kogu perekonnaõiguse ja pärandiõiguse valdkonda annab niimoodi uuendada. ma arvan, et me peame vaatama perekonnaõiguse vallas just nimelt nendele praktilistele probleemidele, mis kodanikel on, kui nad lahutavad või lahku lähevad, kes saab, mis, mis osa varast Äh, tahaksin mainida ka seda, et see õigus, mida kohaldatakse, peab olema ühtne, nii et, et ei ole mingeid erirežiime, äh, mida me oleme siin varem näinud, et vallasvara kohta kehtib üks süsteem ja kinnisvara kohta teine. nii et, et meil on ühtne lähenemine ning äh, vallasvara ja kinnisvara vahel mingit vahet ei tehta. ja kui vaadata seda teemat tervikuna, siis mõte on siis selline, et inimese elukoht on kõige olulisem lähtepunkt ning kodakondsus on teisejärguline. ma arvan, et meil on toimunud paradigmade muutus, see ei ole võib-olla puudut-, jõudnud veel kõikidesse liikmesriikidesse, härra Lehner räägib tüki aja pärast, kuidas see mõjutab pärimisõigust aga tihtipeale kodanikud arvavad, et kodakondsus on kõige olulisem, kui hakatakse vaatama, millised seadused kehtivad, eriti varade osas, aga tegelikult eh, nii asi ei ole. Eh, peamiselt puudutab asi hoopis seda, kus inimene tavaliselt elab. ja siis veel küsimus, kas inimesed, inimestel on sama kodakondsus või eh, erinev, siin tekivad küsimused siis kohaldatava õiguse valikust poliitilises mõttes oli teema väga vastuoluline, sellepärast et ähm, mina soovisin, et inimestel oleks võimalik õigussüsteemi valida. ja et see oleks võimalik ka registreeritud partnerluste puhul. paljud inimesed leidsid, et see oleks liiga kaugele minek, aga meil õnnestus siiski saavutada kokkulepe, kus me oleme põhjenduspunktidesse sisse pannud selle, et selle äh, registreeritud partnerluste määruse jaoks niisiis mitte kuskil mujal jääb, aga ainult selles dokumendis siis registreeritud partnerlused on abielust erinevad. see loomulikult põhjustas palju poliitilisi arutelusid ning mina raportöörina äh, nii-öelda äh, jäin kahe tulekivi vahe, kahe tule vahele, sellepärast et äh, on riike, kus abielu ja registreeritud partnerlust koheldakse võrdselt ja on teisi riike, kus ei saa kuidagi leppida nende registreeritud partnerlustega. tulevikus on meil võimalus ähm, näiteks kahest sakslasest, kes sõlmivad registreeritud partnerluse Saksamaal ja siis kolivad Poolasse tööle. Poolas ei tunnistata registreeritud partnerlusi, see tähendab, et nad ei saa lahku minna või lahutada ja kohus ei saa otsustada ka nende vara üle, äh, sellepärast et mitte ühtegi liikmesriiki ei saa sundida Eh, mitte ühegi liikmesriigi kohut ei saa sundida otsustama eh, registreeritud partnerluste osas, kui selles riigis registreeritud partnerlusi ei tunnistata. loomulikult eh, liikmesriigid väljendasid muret, et kui nende koha, kodanikud peavad kohaldama teise liikmesriigi õigust, siis see tähendab ju seda, et nende kodanikel on äh, võimalus nõuda, et ka neil lubatakse sõlmida siis neid registreeritud partnerlusi nende liikmesriikide kodanikel, kus see ei ole lubatud. nii et, et küsimus ei ole mitte selles, et äh, niisiis me hääletasime seda, neid dokumente komisjonis, nüüd läheb asi täiskogusse ja nõukogusse ka. tegemist ei ole kaasotsustamismenetlusega, vaid ainult konsultatsioonimenetlusega ning me arvasime, et võib-olla algusest peale need kaks määrust, eriti see, mis puudutab registreeritud partnerlusi, on sellised, millega üldse lõpuni ei saa minna, et asi taandub Äh, tõhustatud koostööle. on liikmesriike, äh, kus äh, valitseb siis täielik võrdsus samasooliste või heteroseksuaalsete kooseluviiside vahel ja selliseid riike, kus seda võrdsust ei ole aga see on probleem, mida saab lahendada. nõukogus antud hetkel Äh, tahavad kõik liikmesriigid suhtuda neisse kahesse määrusesse kui võrdsesse ning antud hetkel neis, neid ka käsitletakse ühtse paketina. on väga vähe liikmesriike, kes on selle vastu, et registreeritud partnerluste puhul hakatakse samuti õigust valima, näiteks Poola, Itaalia, Rumeenia samuti äh, võib-olla Kesk- ja Ida-Euroopa riigid me loodame siiski, et äh, võimalik on saavutada kokkulepe, millega siis lubatakse õigussüsteemi valida. Äh, äh, praegu poliitilised sündmused liig-, arenevad ainult ühes suunas see, kuidas küsimusega Prantsusmaal ümber käidi, aitas ka nende kahe ettepaneku läbiminekule kaasa, minul oli sellest, mis Prantsusmaal toimus, oma töös väga palju kasu ma olen äh, valmis vastama teie küsimustele, tegemist on üsna tehnilise teemaga. me tulime vastu Prantsusmaa soovidele näiteks äh, mis puudutas siis äh, elamispinda, oleme teatud erandid mõnede süsteemide puhul välja jätnud, aga nagu ma ütlesin, ma olen valmis vastama küsimustele ja tahaksin äh, tänada kõiki kolleege selle eest, et meil õnnestus saavutada komisjonis niivõrd laiapõhjaline üksmeel ja ma loodan, et täiskogul läheb samamoodi. aitäh, Aleksandra. nüüd äh, tahaksin teile meelde tuletada, milline jääb välja meie menetlus, te olete sellega ilmselt juba tuttavad. ma räägin menetlusest, kui te tahate sõna võtta Need arutelud toimuvad siis pärast põhikõnelejaid ja te saate eh, sõna võtta. Eh, kui soovite sõna võtta, kasutage neid pabereid, mis teile välja jagatakse ja pärast kokku kogutakse eh, nende paberite täitmine on vajalik, et me saaksime hilisemat arutelu tõhusalt korraldada, aga nüüd annan sõna härra Kurt Lehnerile, kes on endine Euroopa Parlamendi liige ta oli parlamendi liige veel paar kuud tagasi ning oma äh, tegevuse lõpul Euroopa Parlamendis oli ta raportööriks piiriüleste pärimisjuhtumite üle tegemist oli väga erakorralise ülesandega, ta pidi arvestama erinevate traditsioonidega, äh, mis pärimisseaduse erinevates liikmesriikides reguleerivad, niisiis kurta Äh, jagab nüüd meiega oma kogemusi läbirääkimistest ning selgitab teile ka üksikasjalikumalt siis seda kokkulepet, mille läbirääkimisi peeti. Ähm, aitäh, Tadeusz. mul on nüüd natukene aega selleks, et vaadata neid probleeme üksikasjalikult, mis on äh, jäänud selle pärimisõigusega seotud. mul on öelda abieluvara režiimi kohta, siin kuulati, siin räägiti abieluvara režiimi kohta ning ma loodan, et nõukogu võtab arvesse seda, mis meil ütelda on äh, mina aga ütleksin, et äh, ma olen tähele pannud seda, et asjad on natukene erinevad võrreldes sellega, kui mina parlamendiga liitusin kaksteist aastat tagasi. on üsna frustreeriv näha seda, mismoodi äh, maksujõuetusega seotud küsimusi lahendati. mind öö, äh, hämmastas see, kuidas asjad on muutunud vahepeal ja kuidas me oleme edasi liikunud. Need, kes ei tea, millega tegemist on, kallid kolleegid, pean ütlema, et paar kuud tagasi või paar nädalat tagasi Saksa, Prantsusmaa kokkulepe, mis siis sõlmiti see puudutas elektroonilisi tooteid ja äh, mis puudutab äh, pärimisõigust, siis see ei olnud esimene, mille puhul mina pidin läbirääkija olema raportöörina. ma olen ka teisi läbirääkimisi pidanud. ning äh, ma olen üritanud enda taha saada inimesi läbirääkimistel ähm, ka viimaste läbirääkimiste ajal, Äh, mis olid väga keerulised, äh, oli mul tegelikult rõõm tõdeda, et see kõik oli väga äh, tulemusrikas ja, ja üsna viljakas ning läbirääkimistega seotud atmosfäär kolleegidega parlamendis ja komisjonis ning nõukogus ning kõikides liikmesriikides oli väga positiivne ning me kõik üritasime liikuda ühise eesmärgi poole ehkki meil oli mitmeid eriarvamusi, saime me siiski teha suurepärast koostööd. ma peaksin mainima siinkohal komisjoni. oleks ju võinud oodata, et nii nagu teiste asjadegi puhul öö, oleksid nemad hakanud öö, kõiki aspekte kaitsma oma, oma ettepaneku juures, kuid vastupidi, komisjon oli väga rahul öö, oma ekspertiisi, oma erialateadmisi meile andma selleks, et ettepanekut toetada ning võtsid arvesse ka kõiki meie nõuandeid. ning mul oli mitme inimesega pikad läbirääkimised, nad olid väga kõrgelt kvalifitseeritud mehed ja naised. ning see näitas seda, et kogu läbirääkimiste atmosfäär oli äärmiselt positiivne selle teema juures oli paar äh, eripära, tahaksin neid mainida. oma saksa kolleegidega me ei rääkinud sellest, et äh, valitsus äh, ja versus äh, opositsioon, nii nagu see tavaliselt riigi tasandil toimub. meil on siin Euroopa Liidus asi natukene mitmekihilisem ning ma olen alati tahtnud seda, et kõiki neid teemasid vaadatakse aina põhjalikumalt edasi ning Euroopa Parlament kui see kõik toimuks ainult konsensuse tasandil, äh, siis äh, jääks väga palju küsimärke õhku, kuid äh, tegemist on millegiga, mille puhul me tegelikult ei näinud siin, et poliitika oleks või poliitilised filosoofiad oleksid kuidagi arendanud kõiki neid läbirääkimisi, vaid pigem riikide tahtmised. tegemist oli väga keeruka äh, keeruka teemaga, pärimisõigus, materiaalõigus äh, oli siis põhiküsimuseks. mina olen alati olnud üsna skeptiline sellise materiaalõiguslike normide suhtes, kuid äh, pean ütlema, et tegemist oli üsna tehnilise küsimustega kuid äh, mitmes äh, liikmesriigid on asjad muutunud viimaste aastasadade jooksul ning äh, siis ka kodakondsuse äh, küsimus on olnud mitmetes liikmesriikides esikohal, teised on rääkinud harilikust elamiskohast. inimestel on õigus teha oma valikuid ning siin on tulnud, tekkinud väga palju sisulisi muutusi, suuri muutusi äh, mis äh, muudab ka materiaalõiguse aluseid, nii et tegemist on üsna tundliku teemaga nii minu kui ka parlamendi jaoks sai juba alguses paika pandud, et konsensus on ainus tee, kuidas edasi minna liikmesriikidega töös. komisjon ja parlament peavad koostööd tegema, tegema head koostööd selleks, et tulemusele jõuda ning kõik äh, ette tulevad probleemid tuleb läbi arutada ilma eelarvamusteta ning mitte midagi ei saa kuidagi ära peita või silma kinni pigistada, see on kõikide äh, huvides, äh, et kõik ähm, küsimused läbi võtta. liikmesriigid mängisid ka väga suurt rolli nende läbirääkimiste ajal nii meie riikide ekspertidega rääkides, parlamendi äh, liikmetega rääkides või ka komisjoni, nõukoguga, liikmesriikide ekspertidega, me korraldasime kuulamisi, koostasime uuringuid ning äh, pidasime konsultatsioone ka kodanikuühes, ühiskonnaga, notaritega, advokaatidega, juristidega ning nagu härra Zvika juba ütles, siis selleks kõigeks on vaja aega ja kannatlikkust Äh, ei ole ju mõtet äh, sellise tundliku teema juhul lihtsalt kihutada kogu teemast läbi ilma süvenemata. toon teile ühe näite, mis kaasnes kogu selle teemaga. alguses ei olnud ma eriti veendunud, et me võiksime tulemusele kergelt jõuda. ma rääkisin härra Keekuldiga, kes on äh, nõukogu esindaja Äh, siis äh, äh, tõendite sertifitseerimine, tunnustamine piiriüleselt ning põllumajandusläbirääkimiste puhul toimus suur läbimurre, kuid see teema oli midagi, mis jäi juba, jäi õhku aastateks. notarite autentimise vahendid on hämmastav äh, märkida, kuidas äh, sellised pikad ja keerulised ja äh, läbirääkimised võid lõpuks viia millegi sellisena. meil oli väga palju arutelusid kõikide sidusrühmadega ja me kõik tahtsime teha tööd ning jõuda kompromissini. mul jäi selline mulje, et kõik tahtsid edu saavutada ning keegi ei üritanud blokeerida kogu teemat ja see oli väga oluline liikmesriigid muidugi üritasid oma eriolukordasid kaitsta ja, ja seista oma vajaduste eest. ka parlamendiliikmed tegid seda, kuid keegi ei äh, viinud asja ummikuni. ükskõik siis, millised äh, riikide endi nõuded äh, siis kohapeal olid keegi ei öelnud, et meie, meil on oma lähenemine või meie tahame seda läbi suruda teema oli kõigile uus ning äh, kõik olid sellesse kaasatud. mis puudutab äh, enamusnõuet, äh, siis kaasotsustamise menetlusega on seda väga sageli ka arutatud, selle, kuidas tulemuseni jõuda mis puudutab äh, abieluvara režiime, siis äh, seal ei ole asjad samasugused. Ähm, paar asja aspekti on äärmiselt olulised. Äh, parlamendil on oma mõjuvõim nõukogu otsuste üle kui komisjon võtab vastu otsuse laia hääleenamusega, siis see näitab seda, et ka nõukogu peab samasuguse otsuseni jõudma. nii on ka eraelus ja kui te teate, et enamus otsuseid on positiivsed, siis see aitab jõuda konsensusele ning äh, ollakse rohkem äh, kom-, kompromissi valmid. kindlasti teate te seda oma kodudes, äh, oma koduriikides, oma parteides, kui te jõuate konsensuseni, siis te saate edasi minna kui kõik peab toimuma ühehäälsuse põhjal, siis hakatakse teid süüdistama äh, hääletussüsteemide ebakorrektsuses ja nii edasi. nii et siis lõppkokkuvõttes ma pean ütlema, et see kõik viis äh, konsensusliku tulemuseni ning toon teile ühe näite, ma ei, ei ole kindel, mis äh, juhtub siin äh, abieluvara režiimiga ning äh, registreeritud kooseluga, kuid parlament äh, eelistas seda, et võetakse vastu seaduslik akt ning minu arvates on see kõikide riikide huvides, kaasa arvatud Itaalia, Saksamaa, Poola ja Hispaania, kus enne oli kodakondsuse nõue paigas. nii et äh, kui keegi kirjutab legaatorina oma testamendi, ning äh, soovib siis, et seda rakendatakse äh, koduriigi äh, seaduste järgi, siis võib seda teha. komisjon ja nõukogu seda ei tahtnud, siis seda sellise tahteavaldust arvesse võtta ning öeldi väga kategooriliselt välja seda, et millist õigust kohaldama hakatakse, kuid meie saime oma seisukoha äh, Äh, läbi suruda, kui on näiteks leping elavate inimeste vahel, siis jah, abieluvarade puhul peab see olema selgelt välja öeldud ning kui on hiljem on vaidlus, siis peab olema selge, millist õigust kohaldama hakatakse. kui aga on surnuga tegemist, siis ju seda enam ei ole võimalik teha ning seda me arutasime e, viimastel e, päevadel, siis kui Taani oli veel eesistuja, aga nemad süsteemiga liituda ei tahtnud. natukene veel Ühendkuningriigist. Ühendkuningriik ja Iirimaa on e, valinud opt-out'i võimaluse ning nende olukord on natukene teistsugune ma pean nüüd mainima, et meil oli probleeme Ühendkuningriigi puhul on kõik õigustatud ja mõistetav, kuid Ühendkuningriik suutis osaleda läbirääkimistes, mõjutada neid ning nad hääletasid seda samuti Euroopa Parlamendis. seega Ühendkuningriik ja Iirimaa parlamendiliikmed, nendel on täielik hääletusõigus ning tegemist oli riiklike teemadega, mis olid nende jaoks niivõrd olulised kuid neid ei sunnitud äh, enamuse seisukohta toetama. meie jaoks oli see probleemiks ning äh, kolleegid äh, kodus, koduriikides, neil oli samuti küsimusi, kuidas nad käituma peaksid või kuidas nad reageerima peaksid. et kui ükskord seda tehti, siis võib seda ka teist, teist korda teha. kuid mina tahaksin ütelda, et üldise reeglina ei ole see tegelikult mõistlik ma pean ütlema, et asi oli problemaatiline, see on minu seisukoht, Ühendkuningriik ja Saksamaa samuti. Neil oli raskusi selle õiguse, õigusega, kuid mitte nii palju kui Saksamaal. nii et siis läbirääkimise periood oli väga pikk, aga me olime väga keskendunud oma eesmärkidele ja tulemus on üsna hea, isegi parem äh, kui me, kui esialgne komisjoni ettepanek, mis iseenesest oli juba päris hea. me tegime koostööd ja meil oli tahe koostööd teha, see on äärmiselt oluline, võtsime arvesse kõikide arvamust, nõukogu, komisjoni, parlamendi ja kõikide sidusrühmade oma. seega kannatlikkus ja töötahe oli see, mis lõpuks määras, aitäh. Eh, suur tänu, Kurt Need on tõepoolest sellised küsimused, mis äh, äh, kerkisid õiguskomisjoni töös esile, äh, pea, arutati, mis peaks selle organisatsiooni pädevuses olema ja mis mitte. see näeb väga erinev välja erinevates riikides. ma osalesin Austrias toimuval konverentsil Eh, kus eh, siis eh, tsiviilkaoteks aastapäev oli ning ma ütlesin, et me ei soovi ei luua Euroopa tsiviilkoodeksit, kuid on selliseid valdkondi, kus kui me mõtleme Euroopa, eurooplaste suure mobiilsuse peale, kui tekivad selle mobiilsusega seotud probleemid siis eh, harmoneerimine on väga vajalik teatud valdkondades. me, nagu Kurt ütles, ei eh, soovi midagi eh, vägisi teha, me üritame jõuda kompromissini. me ei ürita kellelegi midagi peale suruda. üritame, nagu ma ütlesin, kompromissini jõuda, et äh, leitaks sellised lahendused, mis oleks kõigile osapooltele sobivad. õigusasjade komisjonis viime läbi arutelusid, diplomaatilisi arutelusid, mis puudutavad õiguslikku alust. on väga oluline, milline artikkel äh, äh, põhiseaduslikus lepingus on äh, õiguslikuks aluseks tulevaste õiguslike lahenduste väljapakkumisel. Need lahendused ei ole sugugi mitte kerged tulema. nagu ma ütlesin, peame arvesse võtma erinevaid äh, traditsioone erinevates liikmesriikides, mille on välja pakkunud erinevad äh, saadikud. peame mõtlema ka õigusliku aluse äh, valiku peale ja eh, eh, nüüd eh, Dundee ülikoolist sõna, saab sõnavõtja um,. And thank you uh.... Odi Fiorini. suur tänu võimaluse eest sellel arutelul osaleda täna. nagu me täna juba kuulsime perekonna õiguse reeglite areng on äh, väga silmapaistev olnud viimastel kolmeteistkümnel aastal. Äh, olid, meil olid ainult äh, teatud reeglid, mis puudutasid ülalpidamiskohustust, kuid nagu äh, eelnevates sõnavõttudes on juba öeldud, Euroopa perekonnaseaduste areng on olnud väga keeruline ja ta on olnud ka aeglasem kui teiste reeglite väljatöötamine äh, tsiviil- ja äh, kommertsõiguse valdkonnas, äriõiguse valdkonnas. ja see tähendab seda, et meil on vaja e-, e-, väga spetsiifilist õigusloomelist äh, menetlust käivitada. põhimõte on see, et Euroopa perekonnaõiguse väljatöötamiseks tuleb aluseks võtta artikkel kaheksakümmend üks lõige kolm ning nagu oleme kuulnud, see võib tähendada seda, et see võib tähendada siis kas laienemist kogu Euroopa Liidule või teatud liikmesriikidele, mille vahel on tõhustatud koostöö kuid erandi eh,, eh, erandite puhul on võimalik äh, kasutada Passarelli klauslit eh,, äh, mis äh, tähendab siis ka tavapärase menetluse kasutamist ka perekonna õiguse küsimustes. nagu ma ütlesin, passarellid on pisut erinevad, sõltuvalt siis sellest, kas seda kasutatakse Euroopa Liidu tasandil või tõhustatud koostöö tasandil. nüüd äh, tulles äh, tagasi spetsiifiliste õigusloomeliste menetluste osas äh, see konsultatsioon peab, tähendab siis seda, et tuleb, otsus tuleb vastu võtta nõukogus ühehäälselt, kõik teavad, Eh, miks see nii on, sellepärast et tegu on väga tundliku eh, õigusloomelise küsimusega, eh, samuti ka sellega, et õiguslik kultuur, õiguslikud seadused on väga erinevad. kuid paradoksaalselt see erikohtlemine tuleb teatud hinnaga, sest kõik ka arvatavasti on nõus sellega, et perekonnaõigus on Euroopa kodanike jaoks väga oluline. hoolimata sellest äh, on see valdkond milles kodanike otsesed esindajad, vähemalt Euroopa tasandil, ei äh, ole nii suurel määral äh, kaasatud, kui võiks. teine küsimus, miks see perekonnaõigus väga oluline on, on vabandust, see ühehäälsuse nõue nõukogus tähendab seda, et Euroopa Liidu perekonnaõiguse areng jääb puudulikust, puudulikuks E, ühe üksikul lõigu, liikmesriigil on õigus blokeerida või ähvardada blokeerida meetmeid e, oma e, riiklikes huvides ning see tähendab seda, et võidakse jõuda sellistele kompromissideni, mis ei paku lahendust, mis ei ole rahuldavad ühelegi osapoolele. nüüd tagapõhi küsimus on nüüd siis selles, kas äh, äh, pastrelli põhimõte peaks äh, ähm, kasutusele võetama, kui võetakse, siis tavapärane õigusloomeline protseduur võib tähendada seda, et see võib tähendada õigusloome seda keerulisemaks muutmist. põhimõtteliselt see tähendab, et, et see, samas ma peaks ütlema, et Passarilli mõju liikmesriikide suveräänsusele ei, seda ei tohiks üle hinnata liikmesriigid on võimelised kaitstama oma, oma poliitikat, kasutades võimalusi, mida Passarell eh, võimaldab. sealjuures põhiõigustest eh, kinni pidades, võttes arvesse liikmesriikide erinevaid traditsioone. hoolimata sellest eh, ärgem minge, liialdagem selle probleemiga, ärgem är, äh, liialdagem väide, väitega, et äh, Brüssel, äh, Brüssel kärbib liikmesriikide pädevusi. Brüssel ei sekku väga olulisse liikmesriigi poliitikatesse. Passarell ise nõuab nõukogus ühehäälset otsustamist, et ta üldse kehtima hakkaks. samuti peab, äh, äh, tuleb see vastu võtta liikmesriikide parlamentide poolt. see ei kehti, kui passarell on äh, juhul, kui kehtib artikkel kolmsada kolmkümmend kolm lõige kaks. aga veel kord põhimõtteliselt ei ole midagi otseselt pastarili kasutamise vastu. teine küsimus on see, kas perekonnaseaduses on selliseid aspekte, mis äh, tavamenetluse jaoks on sobimatud? siin on äh, olukord pisut keerulisem, kuid äh, ma ütleksin, et vastus ei sõltu nii palju äh, sellest, millise seadusevaldkonnaga on tegu, vaid pigem seaduse sisuga ja ulatusega. meetme sisuga, vabandust. näiteks äh, äh, kattuvad õigusvaldkonnad ehk siis näiteks perekonnaseadus ja näiteks Eh, ülalpidamiskohustuse või eh, omandiseaduse eh, puudutav õigusaktid Nad ei ole vähem keerulised või, või, või need kattuvused ei ole vähem keerulised või tundlikumad kui perekonnaseaduse põhivaldkonnad nii et äh, sobivus ja üks ja äh, sobivus kõigi jaoks on tegelikult seotud ju eelkõige siiski sisuga. on äh, öeldud ka seda, et pastareli kasutamine võiks olla teretulnud sellistes valdkondades, kus meetmed on äh, seotud äh, olemasoleva osalise harmoneerimisega või siis sellega, et on olemas juba rahvusvaheline konventsioon. samuti pastarelli peale võib äh, loota, kui meede juba sisaldab selliseid üldpõhimõtteid, mis äh, on aktsepteeritavad kõigi liikmesriikide jaoks. näiteks rahvusvaheline äh, eraõigus. kuid äh, alati võib juhtuda, et kokkulepet ei osutu võimalikuks. see, siin oleks teine võimalus, nimelt äh, kasutada sätteid, mis puudutavad siis tõhustatud koostööd, mida reguleerivad erinevad äh, olemasolevad aktid ja sellega on seotud väga palju sisulisi ja menetluslikke tingimusi. sooviksin kahele tingimusele keskenduda, mis äh, on siis kirjas äh, artiklis kakskümmend Need äh, on siis see, et tõhustatud koostööd võib kasutada viimase võimalusena ning et ta peaks kasutama selleks, et Euroopa Liidu eesmärke edasi arendada. mida tähendab siis vii-, viimane võimalus? keegi ei tea täpselt, mida tähendab viimane võimalus. seda ei defineerita Euroopa aluslepingutes. Öeldakse ainult seda, et kui äh, eesmärke pole võimalik kasutada mõistliku aja vältel Euroopa Liidu poolt, kogu Euroopa Liidu poolt korraga. hiljutine Euroopa Kohtu eh, kohtu otsus äh, täpsustas seda äh, pisut, äh, ütles, et, et ainult siis, kui, kui tõhustatud koostöö aitab kaasa eesmärkidele lähenemise ning ähm, kui teatud, tänu teatud tegevusele on võimalik eesmärgile lähemale saada, siis äh, on võimalik kaaluda äh, erinevaid poliitikavariante. võtame lihtsa äh, näite, kus kaks erinevat poliitikat oleks võimalik kasutada selleks, et sama eesmärgini jõuda, siis mis juhtub siis, kui läbirääkimised näiteks katkevad, kui eelistatakse E-, esimest varianti ja see ei e, lähe läbi, kas me peaksime siis e, mõtlema võimalusele, et, et kas õhutatud koostöö on siis nii-öelda, on parem variant kui, kui see esialgu välja pakutud teine variant? ja millist varianti peaks kõigepealt katsetama? see ei ole loomulikult seotud otseselt Euroopa perekonnaõigusega. küsimus on pigem selles, kas kas oleks, milline neist välja pakutud variantidest oleks prioriteetsem, kas oleks, milline oleks kasulikum Euroopa kodanikele? mul on väga raske sellele küsimusele vastata, kuid äh, äh, tahaksin välja pakkuda võimalikke vastusevariante, mis on seotud, oleks seotud konkreetselt perekonnaõigusega. tahaksin selgituseks öelda, et äh, väga kerge on segadust tekitada, kui me ei saa aru, et siin on kaks erinevat eesmärke, mida mainitakse artiklis kakskümmend Euroopa Liidu toimimislepingus Eh, spetsiifilised meetmed, meetmed ja Euroopa Liidu eesmärgid. Neid eh, peaks eh, eristama, nagu eelnevalt juba öeldi, öeldud, tõhustatud koostöö võtab aluseks selle, et see võiks olla katalüsaatoriks teiste liikmesriikide jaoks, kes soovivad osaleda kuid äh, ei ole garantiid, et see kutsub, äh, et see äh, oleks algat-, et see aitaks veenda teisi liikmesriike osaleda, osalema. nüüd, mis puudutab spetsiifiliselt perekonnaõigust, siis mulle tundub, et tõhustatud koostöö pidev kasutamine ei oleks väga teretulnud. lihtsalt sellepärast, et äh, perekonnaõigus on selline valdkond, kus äh, kasutusele võetud meetmed ei oma äh, territoriaalset rakendust, neil on väga suur piiriülene mõju ja kui eh, ja kui, kui ja tõhustatud koostöö võib tähendada siis seda, et sellel on tegelikult negatiivseid tagajärgi Euroopa Liidu eh, kodanikele, sellepärast et see õiguskindlust võib vähendada. ning Euroopa Liidu õiguskindluse tugevdamine on kahtlemata üks meie suurematest eesmärkidest tõhustatud koostöö peaks äh, olema kasutusel tõesti ainult äh, erandjuhtumitel. ja tahaksin äh, tulla Euroopa Kohtu hiljutise otsuse üle juurde, kus öeldi, et et ei ole võimalik garanteerida tulemust, kui ta tulemusteta, kui tulemusteta läbirääkimised kestavad pidevalt edasi, ma arvan, et see on väga oluline, et me seda tulevikus silmas peaks. Bardzo dziękuję pani Fiorini za te niezwykle interesujące e, informacje. Aitäh e, proua Fiorinile selle väga huvitava ettekande eest mille teemaks oli õiguslik ajus perekonnaõiguse vallas. ma pean ütlema, et me oleme enam-vähem oma ajakavas. ja nüüd saame alustadagi oma arutelusid, kaks inimest on sõna soovinud. pisemnie do diskussi, že będą mogli aga need, kes ei ole kirjalikult avaldanud soovi sõna võtta, te võite endiselt märku anda, kui soovite kõnelda. proua Sinetti Itaaliast. aitäh. Need küsimused, mida me täna siin käsitleme, on äärmiselt olulised mitte ainult Euroopa tasandil, aga ka kõikidele liikmesriikidele koostöö tsiviilasjades on äh, kõige olulisemaid teemasid selleks, et lähendada oma, äh, lähendada liikmesriikide õigusi. Euroopa Liidu leping annab meile raamistiku, mille abil on võimalik äh, panna paika vastastikuse tunnustamise põhimõtted ning lihtsustada õigusele kättesaadavust, eriti nende jaoks, kes leiavad, et neid on oma justiitssfääris pidanud kannatama ning vaidluste lahenduste puhul äh, kokkuleppele jõudmine on äärmiselt oluline ja see on oluline ka kohtunike jaoks, millised õigust äh, kasutada ning äh, Stockholmi programmis on paika pandud see, et Euroopa Liidul on ka tsiviilasjades väga olulised pädevused, nii nagu ka teistes valdkondades, selleks et tagada kasv kogu äh, Euroopa Liidus. kui me peame silmas ühtset äh, turgu ning konkurentsivõimet, äh, siis me peame vaatama ka seda, et erinevad äh, õigusküsimused peavad olema lahendatud, me peame lähendama omavahel ka tsiilõigusi ning ka tagama kodanikule nende õigused. ning peame vaatama, milline on siis protsesside ajal ka kulud ja, ja ajakava. Itaalias näiteks on need perioodid, mis on kohtus vaja Äh, läbi, äh, kohtus viibida, need on äärmiselt pikad, on need protsesside ajad. ning äh, valdkonna töötajate kvalifikatsioonid peavad olema äärmiselt kõrged ning koostöö on kõige parem moodus selleks, et edendada parimaid kogemusi ja parimaid tavasid, niimoodi tahavad, ähm, niimoodi on võimalik tagada kõige paremat kuid antud valdkonnas ei ole võimalik äh, minna mööda mõnedest konkreetsetest ja äärmiselt olulistest küsimustest, mis on olulised kõikidele liikmesriikidele, sest ähm, kõikidel liikmesriikidel on ju oma eripära ning Euroopa Liit peab sellest lugu pidama Euroopa Liidu lepingu artiklist neli ning Alessandra Tein osutas siin väga olulistele aspektidele. ta rääkis sellest, et on vaja neid reforme ühildada kuidagi eh, üksikute liikmesriikides toimuvaga, sest meie Euroopas läheme praegu edasi väga suure kiirusega. võttes kõike seda arvesse, on Itaalia saadikute koda võtnud vastu mõningaid väga olulisi ettepanekuid me oleme vaadanud äh, tsiviilasjades tehtavat koostööd äh, ning ka pärimisseadust oleme need läbi arutanud ning samuti abieluvara režiim on meil arutelu äh, olnud ning samuti ka registreeritud kooselu puhul. meie esindajate kokku on arutanud seda ning me oleme teinud mõningaid konkreetseid ettepanekuid me leiame, et see kõik peab jääma liikmesriikide pädevusse. kuid samas on meie koda rõhutanud seda, et me ei peaks ohtu saatma e, mõningaid režiime, mida e, meie näiteks Itaalias tunnustame, nagu näiteks e, mõningad pärimisõigusesse puutuvad asjad. ning võttes arvesse seda, mis, mida me oleme teinud juba antud valdkonnas, me leiame, et me peame lähendama äh, kohaldatavat õigust erinevate liikmesriikide vahel, aga sellega peab kaasnema ka suur ettevaatus, sellepärast et ohus on äh, riiklike õigussüsteemide suveräänsus Euroopa Liidu algatused peavad äh, põhinema läbipaistvatel menetlustel niimoodi, et me oleks näha, millised otsused on motiveeritud ja millised äh, mitte ja kas on võimalik nendega nõus olla. ainult niimoodi on võimalik äh, panna paika reegleid sellises tundlikus teemas ja vältida seda, et Euroopale vastumeelsus laieneks Euroopas. aitäh Här-, aitäh teile, härra Familietti ja järgmisena saab sõna härra Aleksander Potši Poolast, palun äh, esimees, kallid kolleegid, kõigepealt ma tahaksin äh, äh, kõnelda prantsuse keeles selleks, et avaldada austust sellele linnale ja prantsuskeelsetele kolleegidele Äh, kuigi ma tean, et esimees on Poolast, siis seetõttu jätkan poola keeles. Äh, kõigepealt äh, tulles selle juurde, mida ütles proua Tain, siis ütleksin järgmist. Poolas me praegu tegeleme registreeritud partnerlustega. ettevalmistused on käimas, esimene katse kukkus läbi. mina isiklikult, mina ja minu erakond toetame neid partnerlusi, me oleme registreeritud partnerluste poolt. samas me leiame, et on lubamatu äh, selles valdkonnas äh, mingeid lahendusi mingile riigile peale suruda. Äh, siinkohal toetaksin seda, mida ütles minu Itaalia kolleeg. kogu teema on väga tundlik ning äärmiselt vastuoluline. me võime üritada probleemi lahendada rahvusvahelisel tasandil, aga sellised katsed on läbikukkumisele määratud seetõttu, et äh, esineb väga palju erinevusi kultuuride vallas, õigussüsteemide vallas ning igasugused katsed neid ühtlustada on äh, äärmiselt keerulised. räägiksin natukene Prantsusmaast äh, Äh, Prantsusmaal on samasooliste abielud nüüd lubatud. see äh, pakub meile kõigile mõtteainet. Prantsusmaal on toimunud ulatuslikud meeleavaldused, inimesed on tulnud tänavatele avaldamaks meelt. see näitab, et tegemist on tõeliselt äh, väga tundliku teemaga. tulles nüüd tagasi Poola juurde kui me nõustume registreeritud partnerlustega, siis järgmisena nõuavad samasoolised abiellumise õigust ja minu jaoks on see üks argument, äh, miks mitte legaliseerida samasooliste kooselusid Äh, paljud ütlevad, et kui me äh, lubame registreeritud partnerlusi, siis äh, sil-, sillutame te niimoodi teed ka samasooliste abieludeks ja neile adopteerimisõiguse andmiseks. ja adopteerimise õigus on midagi, millega Poola kohe kuidagi leppida ei saa. nii palju siis selle kohta, mida proua Tain ütles. mis puudutab perekonnaõigust, Poolas oleme me huvitatud sellest, et oleksid objektiivsed piiriülesed reeglid. meie pooldame selliseid reegleid. kahjuks on meie kogemus siiamaani olnud äh, kehvapoolne. ma kõnelen äh, kohtuotsustest, mis puudutavad lapsi Äh, rahvusvahelistest abieludest, kus üks abikaasa on siis Poola kodanik ja teine välismaalane. poolakad äh, emigreeruvad, nad lähevad Prantsusmaale, Ühendkuningriiki või mujale, Skandinaavia riikidesse näiteks Poola Äh, ma räägin Poola kogemusest ja äh, räägin seda kui jurist, kes tegutseb perekonnaga õiguse vallas. peaaegu kõigil juhtumitel, peaaegu kõigi piiriüleste juhtumite puhul, sõltumata sellest, kas poolakas on olnud naissoost või meessoost, peaaegu kõigil juhtudel on lapse hooldusõigus antud Äh, sel, äh, siis äh, selle, selle riigi kodanikust olevale vanemale, kus siis laps on sündinud. Poolas on olukord teistsugune. meie puhul üheksakümne, üheksakümnendatel protsendil juhtudest saab ema lapsehooldusõiguse. see on väga tõsine probleem ning kui me üritame siin midagi seadustega reguleerida ja kui otsustame, et hooldusõigus antakse objektiivsete kriteeriumite alusel, äh, nimelt lähtutakse laste hea, lapse heaolust, siis äh, see on õige, lapse heaolu peaks olema põhi äh, kriteerium ja mitte see, millises riigis kohtu poole pöörduti, see on äärmiselt oluline pean äh, kahjuks juhtima teie tähelepanu veel ühele probleemile, mis puudutab mitte üksnes poolakaid, vaid ka teisi riike, sealhulgas mitte Euroopa riike. Äh, Euroopa Liidu riike Norra, Rootsi, Saksamaa, need on ri-, need riigid, millest tahaksin kõnelda näib, et immigrantide laste puhul, olgu nad siis Poolast või teistest riikidest, näib, et on väga kerge anda hooldusõigus nende, äh, nende laste üle kasuperedele, kui äh, äh, Poola, Poola, Poola rahvuselt vanem vaimude silmis midagi valesti teeb nii et, et isegi kõige väiksemad äh, reeglite rikkumised viivad selleni, et äh, lapsed antakse kasuperedesse. Äh, see probleem tuleb lahendada Euroopa tasandil, selle asjaga tuleb arvestada. meie omalt poolt üritame mõjutada Äh, tööd nende ettepanekutega. me soovime, et seda teema lahendatakse, aitäh. aitäh. aitäh teile, senaator ja nüüd annan sõna proua Tainile, kes võib-olla vaigistab senaatori Äh, hirme seoses nende kahe seaduse, määruse eelnõuga, mis täna Jüri komisjonis vastu võeti, see puudutab abielu, need puudutavad siis abieluvarasüsteemi ja registreeritud partnerlusi. arutelud olid pikad. veenda oli vaja väga paljusid äh, selleks, et kaitsta äh, riiklikke õigussüsteeme. riiklikud õigussüsteemid Äh, omavad ainupädevust partnerluste küsimuses. tahaksin peatuda ka teisel teemal, millele Poola senaator tähelepanu juhtis. tegemist on tõesti väga sümptomaatilise probleemiga, mis näitab, et on vaja Euroopa Liidu tasandil reguleerimist. kahjuks ei ole Euroopa Liidu institutsioonidel perekonnaõiguse vallas peaaegu mingeid volitusi parlament tahaks vägagi äh, reguleerida partnerlusi, hooldusõigust, lahutust äh, ning äh, ka hooldusõigust lahutuste puhul. meie pooldaksime võrdseid tingimusi kõigis liikmesriikides. ma loodan, et me suudame selles vallas ka midagi saavutada. enne kui annan sõna Aleksandrile, tahaksin küsida äh, kas keegi soovib veel sõna võtta või küsimusi esitada? näib, et mitte. niisiis annan nüüd sõna Aleksandrale. aitäh mõlemale sõnavõtjale. võib-olla ma selgitaksin mõnda asja. minu kolleeg härra Lehner ütles samuti äh,, Äh, oma sissejuhatuses, et mida rohkem puutuda kokku liikmesriikide õigussüsteemidega, seda selgemini need erinevused tulevad välja, eriti perekonnaõiguse ja pärandiõiguse vallas. ja seetõttu ma olen härra Lehneriga nõus, et me ei saa neid süsteeme ha harmoniseerida, vähemalt mitte järgmise kümne aasta jooksul. mina võib-olla oma äh, Äh, alguses, kui ma siia tulin, olin natukene optimistlikum, ma olen äh, hariduselt äh, jurist, ma olen notar ma olen üsna palju kokku puutunud lepingutega ja pära, pärimisasjadega. asi ei ole tegelikult liikmesriikide õigussüsteemide harmoniseerimises. seda me ei tohi teha mis puudutab asjaõigust, siis selle võime siin täielikult välja jätta, ma olen täiesti kindel, et äh, härra Lehneril on üht-teist öelda pärandiõiguse kohta, mis on teistsugune, aga mis puudutab asjaõigust, siis äh, siin me ei sekku liikmesriikide õigusnormidesse. tegemist on äh, siis asjadega, mis algusest peale ei ole paika pandud, näiteks kui vanemad lahutavad, siis tekib äh, vara eraldamise küsimus, tekib küsimus, et vastavalt millise riigi seadustele seda tuleb teha. ja kui äh, äh, elatakse erinevates liikmesriikides, elasid näiteks Itaalias ja pärast lähevad lahku, üks läheb Poolasse, siis võib tekkida olukord, et üks pöördub kohtusse Itaalias ja teine Poolasse ma ei tea erinevate rahvusvaheliste eraõigussüsteemide üksikasju. näiteks, mis puudutab äh, varasid ja maid ja nõnda edasi. aga kui mõlemad pooled on pöördunud kohtu poole äh, samas paigas, siis ka isegi seal võivad kohtud langetada erinevaid otsuseid üks kohus Itaalias võib leida, et tuleb kohaldada Itaalia seadust ja Poola kohus ütleb, et ei, Poola seadust tuleb kohaldada. ning see tähendab, et äh, sellel abielupaaril ei ole mingit äh, abi sellest, nad on aastaid käinud kohut, nad on palju raha sellele kulutanud ja lõppkokkuvõttes on neil kaks äh, kohtulahendit, mis on vastuolulised ja millest neil sugugi kasu ei ole Äh, minu lähtepunktiks oli just selliseid äh, probleeme lahendada, et algusest peale mõlemad abielupooled tea, teavad, äh, milline süsteem kehtib või kui on tegu registreeritud partnerlusega ja kui see partnerlus ei ole registreeritud näiteks, siis ei saa kohaldada sellise, neid seadusi, mis puudutavad registreeritud partnerlusi. niisiis, milline konkreetne õigus kehtib vara üle, see peaks olema algusest peale selge või siis tuleb paarile anda valikuvabadus, aga loomulikult see vabadus peab olema äh, teatud piirides. et näiteks nad saavad otsustada siis, millise riigi seadused kehtivad. ning kus liikmesriigid on asjasse segatud Eh, on need eh, liikmesriigid, kus neid registreeritud partnerlusi veel ei ole või ei ole plaaniski neid eh, sisse tuua. seetõttu nad lihtsalt peavad tunnustama välismaiste kohtute otsuseid, näiteks seega Saksamaa samasooline paar ja selliste juhtumitega me puutume väga tihti kokku. mina olen pärit Berliinist, näiteks üks abielupaar, paar Berliinist läks Poolasse, sest üks neist sai seal töökoha. ja ainuke asi, mida Poola äh, kohtult või Poola võimudelt oodatakse, et, et, äh, et tegu on äh, paariga, kellel on registreeritud partnerlus Saksamaal ja seda nad peavad tunnistama. mõnikord paar kolib teise liikmesriiki, mis ei tunnista registreeritud partnerlusi või samasooliste abielusid, aga Äh, meil on olemas nüüd Euroopa, mõned Euroopa Kohtu lahendid, äh, kus äh, siis üks riik lihtsalt ütleb, et näiteks meie seaduste järgi te olete mõlemad vallalised, sest et te olete lesbipaar ja siin võivad tekkida praktilised probleemid, näiteks neil võivad olla lapsed ja meil on probleeme, kus lapsi ei saa isegi kooli või lasteaeda panna, sellepärast et vanem äh, Äh, kes ne, seda teha tahab, teda ei tunnistata vanemana ja see on see probleem, millega me kokku puutume. ei saa lubada, et äh, lapsed äh, jäävad lihtsalt sellisesse seaduse lünka, meil on vaja leida praktilisi lahendusi need lapsed peavad ju ometi kuidagi kooli kirja saama või lasteaeda meil oli juhtum, kus Portugalis sündinud laste puhul Portugali riik ütleb, et teie perekonnasuhted on niivõrd keerulised, et ma ei tea, kas tegu on siin lapsendatud lastega või mitte, iga, mida iganes aga äh, riik ei saa lihtsalt öelda, et no mul ei ole aimugi, mis rahvusest see äh, kodakondsusega see laps on, kes teil äh, sündis praegu on, et me peame ka paar aastat uurima seda asja laps vajab passi ja äh, äh, kui ta peab seda passi kaks-kolm aastat ootama, siis see tähendab seda, et see laps ei saa kaks-kolm aastat välismaale minna ning ma arvan, et kõik meie, kes me siin õigusasjade komisjonis oleme, teame, et tegu on just nimelt selliste praktiliste probleemidega. me peame lahendama sellised praktilised probleemid, me ei saa oodata, et inimesed ootaksid kaks-kolm aastat, enne kui nad saavad passi ja peavad vallalisena Äh, reisima, sest keegi ei suuda otsustada, mis rah-, kodakondsus nende lastel on. kedagi ei saa sundida midagi tegema, ühtegi Poola ega Itaalia kohut ei saa sundida äh, registreeritud äh, partnerlusi äh, sisse viima, neid ei nõuta teiste riikide õiguse kohaldamist, nende enda õigus kehtib ka sellised paarid võivad siis nõuda äh, vara jagamist, me teame, et äh, kui tekib varade režiimi küsimus näiteks registreeritud partnerluse puhul ja äh, liikmesriik ei tunnista seda registreeritud partnerlust, peavad nad minema tagasi riiki, kus selliseid partnerlusi tunnistatakse, nii et, et äh, vara saaks jagada vastavalt äh, selle riigi seadustele, nii et, et me ei, siin ei sekku teise riigi õigussüsteemi praegu on probleem selles, et mõned liikmesriigid kardavad, et läbi välismaal registreeritud partnerluste tunnustamise, nende enda kodanikud võivad saada ka mõtte, et kuule, kui tunnistatakse neid partnerlusi, mis on regi-, välismaalaste vahelisi registreeritud partnerlusi, siis tuleb hakata seda tun-, ka oma kodanike vahelisi partnerlusi tunnustama. me oleme siia pannud sisse niivõrd palju kaitsemeetmeid, et see lihtsalt ei ole võimalik. küsimus on lihtsalt äh, piiriüleste juhtumite reguleerimine ning kui välismaised äh, paarid, äh, kellel on registreeritud partnerlus teises liikmesriigis, äh, see puudutab ainult neid ja, ja Poola kodanikku teis, see ei mõjuta kuidagi Poola kodanike nõudeid vastavalt Poola seadustele. ei ole mingit sundi Poola seadustesse registreeritud partnerlused sisse viia, mis puudutab nüüd laste hooldusõigust äh, siis äh, kolleegid juba ütlesid, et äh, tegemist ei ole teemaga, mida meie oleme siin reguleerida üritanud. meil ei ole pädevust selles vallas. mina olen parlamendi raportöör äh, Haagi kokkuleppe osas ning laste adopteerimise küsimus ja sellega seonduvad küsimused on need, mille puhul me näeme, et Äh, Saksa kohtud eelistavad sellistel juhtumitel Saksa äh, kodakondsusega vanemaid. mina küsisin äh, oma kodumaal inimestelt, kas see tõesti on nii. mulle tundub, et mitte üheski liikmesriigis ei ole selle kohta statistikat. ei ole, ei koguta sellist statistikat näib, et tegelikult ei ole mingit selgust, kes saab lapsehooldusõiguse nii et, et tegemist on subjektiivse arvamusega. mõnikord on jällegi palju Saksa kodakondsusega partnereid, kes kurdavad, et kuna nad elavad teises liikmesriigis ja elavad ka koos teise riigi kodakondsusega inimesega, kellele antakse Äh, lapse hooldusõigus, nii et, et ei ole õige väita, et sakslased alati saavad hooldusõiguse. Teie rääkisite siin Poolast, mina tean, mis toimub Prantsusmaal, prantslased kaebavad selle üle ka, kuidas meie Saksamaal käitume mõnikord. ma arvan, et tulevikus peaks kohtud hakkama koguma andmeid selle kohta, Äh, mis siis toimub. Äh, tihtipeale on sellistes juhtu-, juhtumitesse kaasatud ka veel kolmandate riikide kodanikud. meie äh, esindame siin Euroopa Liitu, meid ka, meid hõlmab Haagi konventsioon ja meie õigusasjade komisjonis tegeleme ainult sellega, kas Euroopa Liit saab öö, äh, otsustada öö, äh, Haagi konventsiooni üle. aga äh, jah, ülalpidamine, ülalpidamiskohustus on jällegi samm, midagi, millega me oleme tegelenud. tihtipeale äh, me oleme olukorras, kus üks vanematest, tavaliselt isa, ei maksa alimente, on kolinud teise liikmesriiki ning äh, sellisel juhul on emadel väga raske neid alimente sisse nõuda. Äh, neid alimente teiselt vanemalt või partnerilt kätte saada niisiis Äh, ma arvan, et piiriülene jõustamine peaks paremini toimima, aga midagi muud me ei ole üritanudki teha, sellepärast et meil ei ole pädevusi selles valdkonnas ja sellega ma lõpetaksin. aitäh. Aleksandra juba vastas äh, liikmesriikide parlamendide esindajate küsimustele ning tema vastus juba näitab, äh, kui palju on neid valdkondi, äh, mida Euroopa Parlament saaks käsitleda kas või ainuüksi perekonnaõiguse vallas, aga me peame seda tegema loomulikult liikmesriikide nõusolekul, sellepärast et meil pädevust ei ole. Äh, me hakka-, meil hakkab aeg otsa saama ja seetõttu annan sõna härra Lehnerile, et ka tema kõneleks natukene pärimisest ja siis hakkame seda arutelu osa lõpetama. Äh, äh, äh, jah, aitäh. nüüd siis vastan mina, eriti just selles osas, mis puudutab vastastikust tunnustamist. probleem puudutab pärimismäärust me peame end väga täpselt väljendama, sest meil tundub, et siin on, vastasel juhul on meil mitmeid tõlkimisega seotud probleeme. mis puudutab Briti seadusi, siis seal toimivad oma reeglid, kuid meie jaoks äh, ei ole võimalik äh, samu reegleid äh, rakendada. Äh, meil on siin mõningad piirangud. seega ma palun, et tegelege kindlasti selle vastastikuse tunnustamise teemaga, meil on vaja täpset määratlust selle jaoks. nii nagu minu kolleeg juba ütles siis siin Euroopa Parlamendis oleme me komisjonis, juurikomisjonis tegelenud sellega, sellest räägib kindlasti ka härra Berlinguer, meie Itaalia kolleeg. kuid meie jaoks on äärmiselt oluline see, et me tegeleksime äh, pärimisasjade materiaalõiguslike normidega, aga me ei peaks hakkama sekkuma liikmesriikide pärimisõigusesse. me tahame lihtsalt Äh, vältida te-, nende erisustest tulenevate keerukuste esiletekkimist äh, ning äh, tundub, et tehnilisi probleeme on äärmiselt palju. nimelt väga mitmes materiaalõiguse normide puhul on liikmesriikides väga erinevad nõuded, Itaalias oleks see karmimad võrreldes Hispaaniaga, Saksamaaga, seal on olukord teistsugune. see Austrias on olukord erinev. samuti ka elukohale eh, või elamisele on õigusi ning praegu on siin väga palju hirme, et see Eh, sel-, need kohustused eh, peavad välja jääma ju näiteks siis, kui ehm, üks eh, kaasa läheb Saksamaale elama ning kõike hakatakse vaatama Saksa õiguse lähtekohast. siin on tegemist ka kavandamisega. pärimise puhul on siin väga palju punkte, mis võivad ohtu sattuda. see, mis näiteks toimub Itaalias ning vastastikune tunnustamine või siis tunnustamine Itaalia seaduste kohaselt Te peate võtma arvesse kõiki Itaalia kodanikke Belgias ja Saksamaal, nemad saavad valida õigust oma äranägemise järgi, oma pärijate suhtes. Nad võivad kasutada Itaalia õigust, ehkki nende peamine elukoht on Saksamaal ning läbirääkimise puhul me vaatasime seda küsimust vastavate liikmesriikidega, kes on kõige enam äh, seotud nende küsimustega ning leidsime, et enamikes riikides järgitaks kui nüüd äh, isik äh, sureb Saksamaal oma tavalises äh, e-, elukohas või peamises elukohas, siis peab järgima Saksamaa õigust, ma eeldan, et nii on see tavaline asjade käik. Inglismaal ja Walesis ei ole selliseid sätteid, ma ei hakka rääkima siin Ühendkuningriigist äh,, seal räägitakse küll äh, ta peamisest elukohast. kui nüüd inimesed kolivad ühest kohast teise Inglismaast Walesi, siis nad ei ole seotud reserved share õigusega. Itaalia kohus võib küll teha vastava otsuse, kuid äh, Ühendkuningriik ei tunnustaks sellist otsust ning äh, see kõik äh, baseerub kodanike liikumisõigusel. Nad tahavad, kui nad tahavad, siis nad võivad eh, kolida teise riiki ja elada seal. Ühendkuningriigiga me ei saavutanud kompromissi tahaksin sellest natukene rääkida isiklikust seisukohast lähtedest. mina ei ole selle eh, suur fänn, kuid eh, mõnes mõttes võib ütelda, et tegemist on Itaalia ja Prantsusmaa eh, seadustega ning äh, Ühendkuningriik ei kirjutanud siis sellele määrusele alla. siis kõik see, mis puudutab seda sundosa. Ühendkuningriigi jaoks äh, oli tegemist põhiküsimusega, ma mõistan, et see oli nende jaoks võtmeküsimus, ma saan sellest siiamaani aru. Äh, kuid mõnes äh, mõttes on küsimus selline, mida saab lahendada ainult sellisel kujul, et kui õiguste üleminek lähe-, toimub siis, kui isik on veel öö, elus, siis tema peamine elukoht on see, mida arvesse võetuks, võetud selle ülekande tegemisel nii et kui siis prantslane või itaallane kolib Ühendriigi oma tavalisest elukohast, sellest peamisest eh, elukohast ning eh, eh, siis toimub kõik siis vastavalt sellele määrusele võetakse kõiki sätteid arvesse ja, ja siis liigub see kõik tagasi nende koduriiki. ma nüüd ei tea, kas Saksamaal ja Prantsusmaal võib see tekitada väga suuri probleeme. kui nüüd keegi äh, kannab need õigused üle, siis äh, need ei ole ilma sundosata. kui aga prantslane elab aga siis äh, teisel pool jõge ning siis annab õigused üle, siis saab ta seda teha vastavalt oma Saksamaa peamise elukoha korraldusele. ma leian, et see on ilmselt see kõige mõistlikum äh, Need riigid, kus on väga range sundosaga seotud äh, reeglid, äh, on kindlasti, tahavad oma sõna sekka öelda. Prantsusmaal ja Itaalias äh, oli see väga suure arutelu all ja kindla-, vist ka Hispaanias. Nad leidsid, et nende materiaalõiguslikke norme ohustati sellega. nii et ma siis eeldan, võttes arvesse, et meil on kakskümmend neli liikmesriiki, kes on alla kirjutanud määrusele siis ei saa äh, vaidlustada seda, seda elukoha küsimust, aga näiteks Maroko või need kolma, muud kolmandad riigid, islamiriigid, mis nende puhul siis toimuma hakkab? pärimise küsimused äh, muutuvad ka nende arvesse võttes väga huvitavaks mõnedel on, siis meestel on võrreldes naistega kahekordne sundosa õigus nende e, järgi. asi ei ole kohalikus õiguses ainult. asi on äärmiselt huvitav, see kogu see teema on äärmiselt põnev ning ka juristid ei ole omavahel alati nõus. Saksamaa ülemkohus ütles, regionaalne äh, kohus ütles siis, et jah, et äh, marokolane võib kirjutada oma testamo-, testamendi selliselt, et äh, õigused lähevad üle ainult pojale, kuigi Saksamaa seaduste järgi peaks tütar saama pool sellest. kuid see puudutab ainult raha, mitte aga kinnisvara kui nüüd Maroko kodanik ei ole oma teste, testamenti koostanud, siis ta saab äh, mitte ainult pool sularahast, vaid ka pool äh, kinnisvarast ja see on väga huvitav olukord. juhul, kui on tegemist sundosaga. väga suur osa määruse mõjust äh, tegeleb sellega, et antakse siis testamendi tegijale see kindlus, et ta teab, mis tema pärandiga saab. kui nüüd Euroopa Liidu kodanik läheb teise riiki elama ja surema, siis ta peab teadma, et kohalikud reeglid sundosa suhtes kehtivad. aitäh, ma tahaksin tänada Kurt Lehnerit ja kõiki ettekandjaid ning annaksin sõna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 niisiis, me oleme jõudnud viimase paneeli juurde. see on siis neljas paneel. ja see on siis Euroopa õiguskultuuri tulemusliku loomise vahendid. enne kui ma alu-, enne kui alustada, tahaksin ma kõigepealt äh, isiklikult tervitada kolleeg Lehnerit, te kindlasti kuulsite teda siin enne mind rääkimas. ma kardan, et ta on nüüd kadunud, sest härra Lehner oli Euroopa Parlamendi liige kuni eelmise aastani ning oli raportöör ka pärandi küsimustes tegemist oli menetlusega, mis oli äärmiselt väsitav ja äärmiselt pikk nii nagu Euroopa eh, Liidu tavaliselt eh, menetlused, aga isegi rohkem kui tavaliselt, sest see tegeles Euroopa õiguse põhiküsimustega üritasime ühildada väga suuri erisusi, mis on erinevate liikmesriikide vahel, aga mitte ainult, vaid Euroopa Liidu kodanike tavaelude vahel, nii et siis paraku kõik eh, siin maailmas surevad, kõik mitte ainult väike osa. ning paljudel on ka pärand, mida endast maha jätta. nii et siis tegemist oli ühe määrusega, mis äh, puudutas Euroopa südant ja traditsioonid olid väga erinevad. ma pean ütlema, et kolleeg Lehner töötas kogu selle aja kirglikult ja kannatlikult ja tegi seda väga pühendunult. sest Euroopa Liidu õigus luuakse suure kannatlikkusega, kuni ta jõudiski lõpuks tulemuseni. ning see, selle põhjuseks kõik olid erinevused liikmesriikide vahel, nende traditsioonide olemasolu tõttu kuid samuti seetõttu ja ma ütlen seda pöördudes ennekõike parlamentide esindajate poole, on põhjustatud sellest, et meie nii Euroopa tasandi kui ka riikide tasandi õigusloojad omavad väga suurt kannatlikkust ja võimekust seaduste koostamisel. kuid väga sageli nad ei vaata, mis pärast nende seadustega juhtub, nad ei tee sedasama kirglikult, nad ei vaata, kuidas inimesed nende seaduste mõjul elama peavad. mis siis juhtub? ning väga sageli ei juhtu see, mida on alguses äh, norme koostades ette kujutatud, sest äh, reaalsus äh, reageerib erinevalt, ta teeb meile üllatusi seega õigusloomelist tegevust tuleb õppida, me ei, see ei ole ainult äh, seadustel koostamine, vaid ka nende toetamine hiljem, et nende tee põhineks reaalsusel. meil on väga palju statistikat, mille järgi võib ütelda, et Euroopa Liit on loonud äh, agi ehk siis korpus kommuunis, mis on tohutu suur aga ainult viis protsenti kodanikest äh, mõningates äh, sektor, valdkondades saavad sellest kasu. see on nagu võtta Ferrari ja sõita sellega kolmkümmend kilomeetrit tunnis. see jõupingutus, äh, mida kasutatakse, ei ole õigustatud siis, kui me ei tööta ka selle nimel, et luua tingimused selleks, et äh, seadus, vastu võetud seadused äh, ka ühiskonnas kasutusele tuleksid. ka see on õigusloome üks edupunkte. ning oma neljanda paneeli kestel täna tuleb meil rääkida sellest, kuidas luua õiguskultuuri Euroopas. õigussektori töötajad juba öö, sünnivad sellise ühise õiguskultuuriga, sest kõik kohtunikud ja kõik juristid Euroopas öö, teavad, mis on õigus ja õigus on alati üks ja seesama. eetika ja on õiguses alati üks ja seesama, see tähendab seda, kuidas õiguslik käitumine peab välja nägema ja mida see praktikas tähendab, kuid kultuurilised traditsioonid on küll paraku erinevad, need ei ole ühised. kuid siiski on meil praegu üks Euroopa Liit, ühine ning Euroopa õiguse kogemusest saab äh, järeldada seda, et Euroopast on saanud selline melting pot, kus äh, tsiviilõigus ja tavaõigus äh, küll, ehkki nad käivad eri teed, saavad lõpuks kokku. kuid meil peab, kuid kõik on muutumas ja kõik ka traditsioonid on muutumas ma mäletan, kui keeruline oli tõlkida inglise keelt äh, juriidilist isikut, ma ei teadnud, kuidas seda teha, sest mina olen Rooma õiguse järglane. nüüd öeldakse legal personality, mulle tundub see inglise keeles selline äh, grammatiline äh, eksitus, kuid aga seda ikkagi kasutatakse. see tähendab seda, et ka kultuurilisel tasandil on Euroopa väga loov sest kahekümne seitsme riigi vaheline polügaanne, polügaamne abielu on võimaldanud sellise tee, sellest aga ei piisa. oluline on see, et me läheksime edasi sel teel, et progress toimuks ühelt poolt selline professionaalne areng, mina, e-, mulle ei meeldi seda nimetada kohtunike väljaõppeks, sest nad on tegelikult juba koolitatud vaid see on selline professionaalne areng või edasiminek. Legal studies inglise keeles. milline peab olema selline tegevus? Euroopa Parlament on juba vähemalt kaks korda viidanud ametlikele dokumentile Stockholmi programmi raames ja ka teise algatuse raames, kus tehakse vastavaid ettepanekuid, mille eesmärgiks on alati luua Euroopa õiguslik kultuur. viitame siin Hollandi kogemusele. meil on siin ka Ruud Viten, kes on äh, üks äh, Eurinfra, kes on üks näide selle kohta, see on see Hollandi näide. meile valmistab natukene muret äh, see võrdlustöö, mille eesmärgiks peab olema äh, õiguse kõrgete standardite alal hoidmine. aga see ka, et äh, erinevates liikmesriikides äh, kohtunikud äh, on samuti ka Euroopa kohtunikud. ning see võib aidata komisjoni algatusel edasi minna Justice Scoreboard ehk siis õiguse tulemustabel, millega õiguskaitse tulemustabel, millega komisjon on välja tulnud ning sellega ma võtan ka kokku, öeldes, et kui me ei taha koostada ainult õigust, vaid ka selle rakendamist eh, eest hea saada, siis üks vahenditest on õiguskultuur, ühine õiguskultuur, selle olemasolu Euroopas. ning nüüd annan kohe sõna Ruud Vinterile, kes on madalmaade kaubanduse ja tööstuse kõrgema halduskohtu vanem koordineeriv asepresident. palun Ladies and gentlemen, consider it as a äh, daamid ja härrad, äh, mul on suur au ja privileeg täna siin olla, äh, siin Euroopa südames, et kõnelda teile võrgustikest ja kohtunike väljaõppest. ma tahaksin kõigepealt selgitada, miks see teema mulle nii südamelähedane on ja eh, selleks eh, tutvustaksin teile natukene oma kutsealast tausta. juba kakskümmend viis aastat olen ma töötanud Hollandis kohtunikuna. olen kohtunik, kelle tegevusvaldkonnaks on selline õigusala, kus tuleb peaaegu pidevalt kohaldada Euroopa õigust. Äh, ma olen langetanud otsused väga paljudel juhtumitel, mis puudutavad põllumajandusõigust, toiduohutust, finantsasju, börsimanipulatsioone, suu- ja sõrataudi, herbitsiide, biotsiide ja paljusid muid asju. seega ma olen tõeline Euroopa kohtunik, kui nii võib öelda. minu koht äh, on äh, kolledž Van Peroep, tegemist on siis äh, kõrgeima halduskohtuga kaubandus- ja tööstusküsimustes, mis asub Haagis. minu ametikoht kohtus ei ole võimaldanud mul mitte üksnes omandada suuri kogemusi Euroopa äh, Liidu õiguse kohaldamisel, vaid mul on palju kordi olnud võimalust ka osaleda äh, sellistes projektides, mille, mis on seotud Euroopa Liidu laienemisega ning jagada nende projektide raames oma kogemusi kaaskohtunikega uutest liikmesriikidest. Nendel kohtumistel valimistel on mul olnud võimalus kuulda, mida nad soovivad ja mis neile muret valmitab Euroopa Liidu õiguse juures. ja äh, selle, kõik, mis nad on öelnud, võib võtta kokku järgmiselt. kust ma selle leian, kuidas seda kohaldada ja kas on olemas mingi tööriistakast või abikontaktpunkt? Äh, Hollandis äh, ulatuvad minu kogemused selles vallas tagasi aastasse kaks tuhat üks, kui mul oli võimalus liituda projektiga Eurinfra. Euroinfra sai alguse kui projekt, mille eesmärk oli siis reageerida olukorrale, mille, eh, kus leiti, et Hollandi kohtunikel ei ole piisavalt teadmisi Euroopa õigusest. justiitsminister eh, käskis, et olukord peab muutuma ja nii kiiresti kui võimalik niisiis tegime me algust projektiga, mille eesmärk oleks luua uus teadmiste haldamise infrastruktuur Eurinfra Euroinfo loodi spetsiaalselt just äh, selleks, et äh, kohtunikud, äh, kes ei olnud kursis Euroopa õigusega, suudaksid seda leida, kui nad peavad seda aeg-ajalt kohaldama, nii et see oli suunatud tavalisele kohtunikule. Euroinfra tugines kolmele sambale kõigepealt parandada ju juurdepääsu Euroopa õigusalastele infoallikatele, kasutades veebitehnoloogiat, lõime portaali Porta Juris ja Porta Europeia samuti tahtsime siis para-, parandada Hollandi kohtunike hulgas Euroopa õiguste alaseid teadmisi, neid koolitades ning samuti lõime Euroopa õiguse kohtu koordinaatorite võrgustiku. kõik Hollandi kohtunike kohtunikud olid selles võrgustikus infovahendajateks. kuigi meil oli tõuse ja mõõnu, oli lõpptulemus siiski vägagi positiivne Äh, järeldus, mida meie kogemusest võib teha, on see, et selline Eurinfra kolmesambaline struktuur on olnud väga tõhus ja on pidanud ajaproovile vastu. täpselt nagu kümme aastat tagasi on ka praegu esimeseks sammuks äh, olulise ja õige informatsiooni kättesaamise hõlpsal moel ja seda tehnoloogiat parandades, see on ka täna väga oluline. teine sammas puudutab endiseid teadmisi ja oskusi selle infoga ümber käia kuidas ja kus kohaldada Euroopa õigust. Äh, koolitus on endiselt väga olulisel kohal. kolmas äh, sammas lõi äh, äärmiselt pühendunud professionaalide ahela, kes on infovahendajad, kes on valmis abistama oma kolleege, seega lõime ühendused kohtunike vahel sellest ühendusest kasvas välja paindlik ja kindel võrgustik, mis võimaldab meil kiiresti reageerida. pidevalt on meie jaoks olnud väga oluline see, et eh, iga uue meetme loomine ühes sambas eh, kaalutakse läbi kogu euri infrasüsteemi taustal. ja mil iganes vajalik, eh, seda koordineeritakse teiste meetmetega teistes sammastes. Hollandi kohtunike nõukogu mängib selles vallas koordineerivat ja suunavat rolli see keskkond, milles kohtunikud ja teised juristid tänapäeval tegutsevad, on oluliselt muutunud sellest ajast saadik, kui Eurinfra loodi. kui me ringi vaatame, siis me näeme, et viimase kümne aasta jooksul on teinud tehnoloogia areng äh, suure hüppe edasi juurdepääs infole kõigis eluvaldkondades on muutunud palju hõlpsamaks. Äh, mingil määral puudutab see ka juurdepääsu Euroopa õigusealasele infole Hollandis. tehnoloogia parandamine esimeses sambas, mis siis puudutab seda info kättesaadavust, sunnib meid ümber defineerima suhted ning äh, teise samba haridusliku äh, aspekti sisu ja samuti selle, kuidas need äh, kohtukoordinaatorite võrgustikud kolmandas sambas toimivad. Need kolm sammast Eh, Euroinfra jaoks on endiselt olulised. lihtsalt nende sammaste sisu ja suhted nende sammaste vahel on muutunud. Eh, koolitamine on endiselt äärmiselt oluline. Eh, kui põhilist infot on väga kerge kätte saada, siis tuleb lihtsalt koolitust teistmoodi struktureerida paranenud tehnoloogia tõttu on tänapäeval palju rohkem erinevaid koolitusvõimalusi e, e-õpe, kombineeritud õpe, podcast'ide kasutamine õppe, veebiseminarid ning äh, online kursused võrgustikud on samuti olulised, aga nüüd tegutsevad nad teistsugusel viisil kui algusaastatel niisiis, me oleme mineviku jätnud selja taha ning liigu, liigume täiesti uue keskkonna suunas. mitte keegi ei aruta äh, kunagi selle üle, et kui me tahame koostada imekaunist meloodiat, siis peavad kõik noodid olema õiges kohas see on äh, eeltingimus selleks, et muusikud saaksid välja tuua selle muusikapala olemuse see olemus on see, mida publik kuuleb. ja sama lugu on ka tehnoloogiaga, koolitusega ja võrgustikega e, tehnoloogia peab olema struktureeritud selliselt, et e, koolitus saab e, tugineda kergesti kättesaadavale loogiliselt esitatud infole ning sellistes oludes võrgustikud saavad ka ära kasutada kaasaegset kommunikatsioonitehnoloogiat ning saavad keskenduda oma konkreetsete eesmärkide täitmisele, edastades siis konkreetset infot, pöörates tähelepanu olulistele uutele arengutele nende varases arengujärgus millele ka siis kõrvalseisjad omavad juurdepääsu, kui tahavad ajapuudus Äh, on midagi, mida täna pidevalt mainitakse, rahapuudus veelgi sagedamini ning üsna pare-, üha parem tehnoloogia võiks ju ometigi olla liikuma panemaks jõuks, mis aitab äh, meil minna edasi ka majanduslikult rasketel aegadel. me peame ühendama erinevad elemendid tõhusal uuel moel me oleme tihtipeale olukorras, kus informatsioon, koolitus ja võrgustikud äh, ei ole tihtipeale mõistetavad kui sama hoone erinevad sambad. teisisõnu, noodid ei ole alati õiges kohas. seega muusikutel on raske muusikapala hästi mängida, ükskõik kui palju vaeva dirig-, dirigent ka ei näeks, et muusika olemust välja tuua. ja tulemuseks on see, et publik läheb kontserdisaalist hämmeldunud meeleolus minema Äh, oluline selge õigusalane info Euroopa Liidu õiguse vastu on tihtipeale internetis erinevates kohtades laiali ja seda on raske leida. Äh, kuidas see helge lähitulevik välja näeb selles osas, mis puudutab äh, juristide koolituse tõhustamist, Euroopa õiguse alast kohtunike koolitamist, kuidas me saame kõige paremini ära kasutada neid erinevaid võrgustikke, mis Euroopa õiguse vallas tegutsevad? selle üle mõeldes äh, tekkis mul siis äh, järgmine nägemus. hea õigusemõistmise jaoks on teadmised eeltingimuseks äh, teadmiste haldamise süsteemide loomine on seetõttu äärmiselt oluline. informatsioon, koolitus ja võrgustikud peavad olema ühe süsteemi, selle sama süsteemi sambad. koostöö ja koor, ko, koordineerimine nende sammaste vahel ja sees on väga oluline iga jurist peaks suutma leida ja äh, konsulteerida vajalikke infoallikaid hõlpsasti. see info peab olema usaldusväärne ja see peab olema ajakohane. see info peab olema kiir-, hõlpsasti kättesaadav ja äh, see peaks ennast ise pakkuma e-õiguse portaal, mille komisjon on loonud, peaks olema väravaks olulist, kõigile olulistele kohtunikke puudutavatele äh, infoallikatele. Äh, koolitus on vajalik laiemapõhjaliste teadmiste jaoks ja kõrge kvalifite-, kõrg-, kõrge kvalifikatsioonilise Euroopa õiguse rakendamise kohta. Äh, samuti on väga oluline vastastikune kogemuste vahetamine. selgele, selge info, mis on kergesti kättesaadav, seda on äh, ka hõlbus edustada ja koolitamine peab sellise, selliste uute oludega kohanema. uuemad vormid, uued vahendid, mis on tõhusamad ja milleks on vaja vähem aega Äh, arvamuste vahetused ja näost näkku koolitus loomulikult on äh, samuti olulised, et edendada vastastikust usaldust. võrgustikud peaksid keskenduma nendele eesmärkidele, mille jaoks nad on loodud. teadmised ja koolitus loovad võrgustikke, äh, mis on kasulikud ka väljaspool olijatele. Need peaksid olema kõigile kättesaadavad ühest lähtepunktist, lähtepunktist sotsiaalmeedia ja tei-, sarnaste digitaalsete keskkondade kasutamine on samuti midagi, mida tuleks edendada. Need nägemused viisid mind siis järgmistele mõtisklusteni sellest helgest tulevikust, kus informatsioon, koolitus ja võrgustikud on integreeritud Euroopa teadmiste haldamise generaalplaani kui ligitõmbavam oleks komisjoni e-õiguse portaal, kui see pakuks tõesti selge ülevaate Euroopa õiguse üldisest osast see portaal äh, võiks kasutajasõbralikul kaasaegsel moel tutvustada Euroopa õiguse põhimõtteid ja põhialuseid. Äh, see näiks olevat eriti oluline olukorras, kus need põhimõtted ja põhialused Äh, on aluslepingutes kirjas üksnes väga piiratud kujul, sellepärast et äh, need on tihtipeale paika pandud Euroopa Kohtu pretsedendiõigusega. seda infot tuleks esitada niimoodi, et kodanikel oleks sellest kergem aru saada ja oleks ka keerulisem versioon teiste jaoks ja see, seeläbi kõik juristid kogu Euroopa Liidus omaksid hõlpsat juurdepääsu Euroopa õiguse põhitunnustele seda võiks nimetada siis tööriistakastiks või esmaabipakiks äh, juristidele. Äh, see on just nimelt selline vahend, mida minu kolleegid mõnedest uutest liikmesriikidest palusid ja muide, nemad polnud ainsad. minu arvates äh, võiks olla väga viljakas ja väheste kuludega operatsioon, mis annaks väga tõhusa panuse seitsmesaja tuhande juristi koolitamisse Äh, sellele ju, vajadusele juhiti tähelepanu ka komisjoni teatises kolmeteistkümnendal septembril kahe tuhande üheteistkümnendal aastal liikmesriigid, äh, kui nad kulutavad sada, äh, näiteks sada eurot iga juristi koolitamisele, siis siin me räägime seitsmekümnest miljardist eurost ja ainult väga väikese summa eest võiksime me samadele hulgale kohtunikele pakkuda kaasaegset integreeritud õigustalat infoplatvormi kus nad saaksid siis ülevaate Euroopa õiguse üldisest osast loomulikult ei ma eiranud seda, et äh, komisjon pakub info, interneti teel igasugust informatsiooni äh, aga näiteks kui ma tahan teada, kuidas toimub kaupade vaba liikumine, siis ma leian erinevate ülikoolide PowerPoint ettekandeid, aga ma ei leia ülevaadet kõikehõlmavast süsteemist äh, e-õiguse portaali kaudu kui eh, sisestada Google'isse kaupade vaba liikumine koos Euroopa Komisjoniga, siis leiate väga hea eh, juhise selle, selle õigusvaldkonna rakendamise kohta. kahjuks aga ei ole eh, siin võimalik lingi kaudu jõuda Euroopa Kohtu vastavate pretsedentideni. ja samuti ei ole see info alati ajakohane Äh, kui te tahate jällegi Google'ist leida äh, inimeste vaba liikumist, siis leiate samasuguse juhendi nagu kaupade liikumisegi kohta. ma tahaksin öelda, et äh, meil on võimalusi suuremaks sidususeks selles osas, kuidas Euroopa õiguse kohta infot esitatakse kui te külastate Euroopa e-õiguse portaali ja näiteks valite selle äh, Äh, sektsiooni juristid ja klikite pretsedendiõigusel, siis te leiate definitsiooni, mis asi see pretsedendiõigus on. see äh, info on juristide jaoks väga vähese tähtsusega, aga kasulik kodanikele. kui te lähete Eurlexi kodulehele, siis te leiate seal juristide nurgas Euroopa õiguse abc juristide jaoks on see abc pisut ebatäpne ja kodanike jaoks jälle liiga keeruline mis on sellel kõigel pistmist võrgustikega? väga palju, ütleksin ma. Äh, just nagu ma ütlesin, äh, juurdepääs infole on esimene samm sillutamaks teed äh, kaasaegsele tõhusale koolitusele ja need kaks on eeltingimuseks tõhusatele võrgustikele. oma mõtisklustes selle Euroopa õiguse helge tuleviku kohta näen ma just nimelt e-õiguse portaali Eh, kui seda eh, vestaposti, mis juhib meid infoni eh, spetsialiseeritud valdkondadeni ja palju rohkemate võrgustikeni. koolitusalane tegevus kogu Euroopa Liidus tuleks esitada sellisel moel, et juba enne võib näha, kus seminarid, ettekanded ja loengud on siis virtuaalsel kujul kättesaadavad või hiljem podcastide kujul Äh, riiklikud äh, haridusasutused korraldavad väga palju online kursusi, mis on kõigile huvilistele avatud. mis puudutab võrgustikke, äh, siis ka nemad võiksid oma tegevuskava avaldada. niimoodi oleks võimalik nende tegevust koordineerida võrgustikud, mis on samasugused ja tegutsevad erinevates liikmesriikides, peaksid omavahel seoseid looma nii palju kui võimalik. daamid ja härrad tulles nüüd oma mõtistustest maa peale tagasi, ütlen ma seda, et võrgustikud on endiselt väga eh, olulised vahendid kohtunike koolitamisel ja harimisel, eh, senikaua kui need võrgustikud kohanevad muutustega keskkonnas. ma näen võrgustike jaoks helget tulevikku, kuigi virtuaalne osa ilmselt suureneb, aga see ei vähenda eh, nende näost näkku kontaktide olulisust. ja seda näitab ka meie tänane kohtumine, nagu ma juba ütlesin varem Eh, see keskkond, milles juristid tegutsevad, on eh, oluliselt muutunud ja see muutuste protsess jätkub. oleks aeg leida tasakaal eh, informatsiooni, koolituse ja võrgustike vahel selleks, et täpselt nii nagu hästi juhitud or orkester toob välja muusikapala olemuse, suudaksid ka juristid luua oma parimat meloodiat, nimelt tagada õige, hea õigusemõistmise kõigile, aitäh! nii, ma tahaksin libekomisjoni esimeest tervitada siinkohal, Juan Fernando Lope de Gillat. ning ma tahaksin tänada ka Ruut Vinterit tema ettekande eest. mulle tundub, et see ettekanne rõhutas väga hästi seda, kuidas tänapäeval ei ole ühtegi sellist koolitusega toimuvat tegevust või siis sellist, et äh, õigusvaldkonnas töötajatele. seda ei saa teha veebipõhiselt, ei saa ammutada teadmisi ainult veebist. ehkki kont-, füüsikute, füüsilisi kontakte tuleb rõhutada siinkohal see on vältimatu. kuid info on äärmiselt oluline nii veebikaudne kui ka muud moodi. kuid me ei saa võtta kasutusele ainult selliseid külmasid ja neutraalseid vahendeid infot ja teadmisi on küll võimalik äh, registreerida, aga kättesaadavus või ligipääsetavuse küsimus on samuti äärmiselt oluline. kuidas teadmisi kätte saada huvitatud isikutel, see on kõige olulisem punkt. Ruud Vinteri sõnavõtt tuletas mulle meelde ühte väga head tööd. töö peab olema alati hästi tehtud ja see peab olema tehtud uhkusega. ja mida rõhutab ka Richard Sennett oma viimastes raamatutes peame vaatama ka neid väljavaateid, mis meie ees on praegustel võrgustitel kohtunike jaoks. Õnneks on siin Luis Pereira, kes on Euroopa õigusalase koolituse võrguti, võrgustiku peasekretär ja kes kindlasti aitab meie teadmisi suurendada, palun. esimees, lugupeetud rahvusparlamentide liikmed, Euroopa Parlamendi liikmed, daamid ja härrad, kõigepealt äh, tahaksin tänada äh, õigusasjade komisjoni ja libekomisjoni liikmeid äh, sellest, et mind kutsusite siia. see on minu suur au teie ees sõna võtta ja arutada, milline on praegusel hetkel, eh, on eh, Stockholmi, eh, on Stockholmi programmi roll õigusalase koolituse laiendamisel. ütlesin siin kõigepealt, et õigusalase koolituse võrgustik on mittetulundusühing, mis on registreeritud vastavalt Belgia seadusele kuid ta on ilmselt ainus mitte, eh, ainus sellelaadne institutsioon, kus on olnud eh, riiklikud institutsioonid. ja eh, selle, nendes institutsioonides osalevad näiteks äh, õigusministreid nagu näiteks Saksamaal kui Austrias, eh, kuid eh, eh, näiteks või näiteks ülemkohtu liikmed nagu Eestis või näiteks prokurörid nagu Prantsusmaal. või samuti siis näiteks Ehm, magistra- ja rahukohtunikud. väga oluline on liikmete vaheline kogemuste vahetus, mis ehm, on eh, võimalikud, eh, tundub eh, vähemalt, sest on ehm, koolitatud juba sada nelikümmend tuhandet Euroopa kohtunikku ja prokuröri selle võrgustiku tähtsust tunnistati kahe tuhande seitsmendal aastal, kaheteistkümnendal veebruaril nõukogu, Liidu Nõukogu, Euroopa Liidu Nõukogu otsusega. siin selles öeldi, et nad, et, et tunnustavad, et e, see võrgustik on vastutav eriti just e, õigusalaste, e, õigus alal töötavate professionaalide jaoks ning äh, see aitab tutvuda erinevate kohtusüsteemidega. artiklis neli maits-, mainiti, et äh, äh, võimalus kaasfinantseerida selle võrgustiku tegevust on oluline eesmärk Euroopa Liidu jaoks see ja nüüd on siis äh, kätte jõudnud aeg, kus võrgustik saab teile aru anda, millega nad tegelevad. meil on, me, me praegusel hetkel käsil nelikümmend viis koolitustegevust, mis toimivad üheksateistkümnes erinevat liikmesriigis ning äh, nendest tegevustest Eh, tahaksin teile eh, rääkida vahetusprogrammist, kuna see oli Euroopa Parlamendi poolne ettepanek. Stockholmi programm eh, toob esile kolme erinevat vajadust. kõigepealt siis vahendid, euroalane koolitus ning samuti lingvistiline ja koostöökoolitus ning samuti koolitus Euroopa erinevate õigusalaste süsteemide kohta. me saame praegusel hetkel eh, välja töötada programmid Euroopa Liidu toetusel, mis võimaldavad eh, kõigil kohtunikel ja prokuröridel liikmesriikidest külastada äh, teisi liikmesriike, et tutvuda eh, teises riigis toimiva õigussüsteemiga. lisaks sellele on ka teisi valdkondi, mis on eh, siis eh, viidud sellesse programmi, näiteks äh, Euroopa, koostöö Euroopa Inimõiguste Kohtuga, Euroopa Kohtuga ja Eurojustiga. meil oli võimalik seda, eh, neid asutusi ka külastada, et kohtunikud näeksid, kuidas eh, need institutsioonid toimivad. et eh, et vastata, oih et vastata kõigile eh, soovidele üritasime luua eh, nii-öelda Erasmus programmi, mis puudutas eriti noori kohtunikke ja prokuröre. ning eh, töötasime välja eriprojekti, mis võimaldaks noortel tugevdada sidemeid Eh, siis tulevaste kohtunike vahel juba väga varajases karjäärifaasis. selle programmiga me üritame mitte ainult eh, anda võimalus luua kontakte eh, erinevate õigussüsteemide vahel ja tulevaste kohtunike vahel, vaid Eh, ast-, anname võimaluse astuda kontakti kolleegidega ja vahetada kogemusi. lisaks sellele on võrgustik välja töötanud ka teisi programme. eriti puudutab see kriminaalõigusküsimust eh, ning samuti ka tsiviilõigusküsimusi ja sõltumatud seminarid samuti eh, Portugali ja Sloveenia poolne see eh, algatuse, mis puudutab noori juriste, eh, ning nelikümmend kaks meeskonda, mis on pärit kahekümne kolmest liikmesriigist tundsid selle eh, programmi vastu suurt huvi. lisaks sellele eh, oleme välja pakkunud erinevaid mehhanisme koolituste läbiviimiseks, eh, näiteks seminarid, üritame välja töötada uusi koolitusmetodoloogiaid ja samuti välja koolitust sellistes valdkondades, mis äh, võimaldaks, äh, võimaldaks edasi min-, töötada äh, Euroopa õigusealases tegevuses oleme välja pakkunud neli äh, kursust näiteks Euroopa Liidu õigussüsteemi kohta ning äh, lisaks sellele, tulles tagasi algusesse, koolitame ka koolitajaid, luues selliseid platvormi, kus koolitajad, kes tulevad erinevatest liikmesriikidest, äh, jagavad erinevaid programme, koolitusmeetodeid ning samuti ka ekspertteadmisi Euroopa Liidu õiguse kohta. liikmesriigid, mis jagavad äh, siis üldse Euroopa väärtuseid äh, ja äh, korra seda, kuidas rakendatakse Euroopa seaduseid, jagatakse ühtset õiguskultuuri ning äh, selleks äh, on, me jagame erinevaid äh, kontseptsioone, mis üks puudutab siis planeerimist ja teine elluviimist. mida tähendab tsentraliseeritud planeerimine? see tähendab seda, et me jagame kõigepealt ekspert, kogemusi, mis on pärit erinevatest liikmesriikid, riikidest. samuti eh, treeningprogrammide, koolitusprogrammide väljatöötamist ja eh, ja hädavajalike metodoloogiate väljatöötamist. samas eh, me palume välja töötada detsentraliseeritud koolitusprojekte see on põhiline põhjus, miks me mit, põ, oleme suutnud üheksateistkümnes erinevas liikmesriigis koolitustegevust arendada. kuidas see kõik toimiks? loomulikult äh, äh, kõigil liikmesriikide tõsist panust on vaja oleme äh, saanud, olnud, olen, me näinud seda pühendumust juba eelnevatel aastatel. ma räägin siin eh, muidugi ka Euroopa Liidu eh, finantstoetuse jätkumine. me olime saanud eh, tegutseda jätkuvalt äh, tänu sellele, et oleme saanud kindlad äh, olla äh, finantstoetusele äh, kahe tuhande seitsmenda kolmeteistkümnenda aasta finantsraamistiku raames. nagu te võite ette kujutada, kohtunikud ja prokurörid ei saa lihtsalt niisama ära minna, see tähendab seda, et meil on vaja, meil on vaja head planeerimistööd teha kahe, selleks, et, et järgmist aastat, järgmise aasta tegevust paika panna, alustati möödunud märtsis juba planeerimist ning äh, arutasime näiteks seda, kus toimuvad koolitused, millistel nädalatel, selleks, et nii osalejad kui koolitusinstitutsioonid eh, saaksid oma aega hästi planeerida. nii on eh, võimalik välja töötada tõeliselt euroopalik ajakava. Eh, Euroopa Parlament otsustab kahe tuhande neljateistkümnenda, kahekümnenda aasta finantsperspektiivi üle minu eh, soovitus oleks, et ta jätkaks, eh, jätaks asjad selliseks, nagu nad on. see praegune süsteem toimib väga hästi ja kui miski toimib hästi, siis poleks mõtet, pole mõtet seda eh, ümber teha. meil on väga head liikmesriikidest pärit eksperdid, kes oma tööd teevad ja eh, liikmesriigid on eh, pakkunud välja koolitajad, et meie tegevust eh, jätkata. me jagame oma veebileheküljel informatsiooni. oleme kontaktis liikmetega liikmesriikides, üritame lihtsustada ligipääsu rahvusvahelisele koolitusprogrammile ning ja oleme ühenduses koolitusüksustega liikmesriikides, et toetada neid sekretäriaadi eh, elluviimisfaasis. ning sooviksin lõpetada mõningate arvudega, mis on, alguses oleks siis vahetusprogramm. ma olen kindel, et parlamendil on hea meel teada, et äh, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal meie äh, osalus suurenes äh, ning vahetusprogrammis osales tuhat kakssada kolmkümmend osalejat. samuti rahvusvahelised koolituspäevad, mida korraldame liikmesriikides, jõuti kahe tuhande neljasaja kahekümne viie kohtuniku ja prokurörini, kes osalesid. kuid äh, see ei peegelda siiski äh, tegevuse täielikku sisu. meie äh, töötasime välja tabeli, mida on praegu pisut raske lugeda kui teil on see lehtedel olemas. me üritame välja arvutada eh, siis koolituspäevade arvu, eh, kui palju eh, siis inimesi ühe päeva jooksul koolitati ja kus. kui me nüüd võrdleme, kui palju koolitajaid on olnud sest äh, peale, on väga raske seda öelda, sest, äh, sest peale rahvusvaheliste koolituste on ka liikmesriikides toimunud äh, koolitusi, kus oli tuhat üheksasada kolmkümmend seitse osalejat, nii et üldosalejate arv oli kuni neli tuhat kolmsada viiskümmend ning eh, siin on teil eh, slaid, mis näitavad, eh, näitab siis, kui palju osalejaid igast riigist oli, aitäh teile. aitäh kõikide nende oluliste teavete eest, mis me oleme saanud teie käest, härra Luis Pereira. eriti need Erasmus äh, programmi näitmed kohtunike vahel ka mina õhutasin kunagi parlamenti selliseid äh, tegevusi ette võtma. tegemist on teemaga, mida me natukene kõrvale jätame, kuigi minu arvates see on väga oluline selleks, et Euroopa ülest õiguskultuuri üles ehitada, sest äh, küsimus on ju keeles kuna kohtunikud ja juristid on kultuuri kõrgemad esinejad, aristokraadid, siis äh, nende jaoks on keel ülimalt oluline vahend äh, intellektuaalselt. ja see ei ole võimalik, kui me ei levita ühiskeelt. kui me seda ei tee, siis me ei suuda kunagi Euroopat üles ehitada ega luua Euroopa õiguskultuuri, mis oleks ühine kõigile on väga raske olla ühe, ühe ühenduse liige, kui üks räägib, aga teine teda ei mõista. ning Euroopas on see väga suureks takistuseks, see on küll meie rikkus, aga ka probleem. ning kui me ei tegele selle probleemiga praktiliselt, siis ei suuda me mitte kunagi eesmärgini jõuda. ning teine küsimus, see on see koolitajate koolitamine et siis tullakse tagasi jälle koolipinki. ning härra Pereira rõhutas seda, kui vajalik on eelnev planeerimine, sest äh, koolitustegevus peab olema ette planeeritud. ning siit jõuamegi me planeeri-, finantsplaneerimise küsimuse juurde härra Pereira teab, et mina olen olnud raportööriks määrusalal, mis paneb paika finantskavandamise seitsmeks aastaks õigusküsimustele Euroopa Liidus ning te teate kindlasti, kui palju me oleme seda küsimust oleme arutanud, õnneks on see suudetud positiivselt lahendada. ma tahaksin tänada teid ka nendes, selle statistika eest, selles osas, kui palju inimesi on huvitatud äh, sellisest koolitustegevusest ja te näete, et äh, Ruud Winteri soovitustega on siin kindlal seis, seos, see on siis huvitatute laiendamine võimalikult suurele ringile ning samas äh, teiselt poolt ka kokkuhoiu küsimus. ning siinkohal jõuame kolmanda ettekande juurde. kõnelejaks on Manuel Kraabit, kes on õigusküsimuste peadirektoraadi üksuse juht. mulle tundub, et on äärmiselt oluline, et see teema, mille tema on valinud, on see Euroopa Liidu õiguskaitse tulemustabel, mida ma mainisin ka alguses oma sõnavõtus ning mis on probleemi keskmes koolituse alal ja õiguse alal seaduste alal, kuidas meil on võimalik rakendamise alal konkreetse nägemuseni jõuda, palun härra Emmanuel Krabit. suur tänu teile, härra esimees. mul on väga hea meel siin äh, teie ees äh, sõna võtta sest äh, tegu on teemaga, mis huvitab liikmesriike väga. see puudutab siis liikmesriikide õigussüsteemide arengut. see dokument, äh, mis siin laiali jagati ja siin laudade peal on neid teisi eksemplare veel, mm, mis aitaks siis liikmesriikidel parandada nende riiklikke õigussüsteeme see eh, jagab andmeid, eh, võttes aluseks teatud parameetrid, eh, mis puudutavad õigussüsteemi, aluseks on siis iseseisvus, kvaliteet, efektiivsus õigussüsteemis. miks otsustasime sellise dokumendi välja töötada? seda sellepärast, et liikmesriikide õigussüsteemide efektiivsus on äh, asendamatu selleks, et kogu Euroopa Liit saaks äh, toimida ja tegutseda. eelkõige sellepärast, et äh, õigussüsteemide see, sellele, sellele põhinevad paljud õigussüsteemid juba aastakümneid ja artiklis nelikümmend seitse Euroopa Liidu aluslepingus äh, öeldakse, et äh, kõik need, äh, kelle õigused garanteerib Euroopa õigussüsteem ja kellel õigused on rikutud, neil on õigus edasi kaevata oma õiguste rikkumine kohtusse. see on praegusel hetkel lahutamatu osa Euroopa Liidu õigussüsteemist. kui õig-, kohtunik liikmesriigi eh, kohtus eh, näiteks keskkonnaküsimustes, eh, siseturu küsimustes, tarbijakaitse küsimustes, siis ta võib pöörduda Euroopa kohtuniku poole. nii et ühesõnaga on kõigi huvides, et see süsteem toimiks efektiivseks, kvaliteetselt ja aitaks ellu viia ja juurutada neid normatiive, mis on juba ammu vastu võetud. loomulikult on see oluline ka selleks, et suurendada vastastikust usaldust äh, ja äh, äh, koostöövahendeid, samuti välja töötada tegevus, liikmesriikide õigusorganite tegevusvõimet Eh, põhiline, see oli väga oluline osa selle ehm, algatuse väljatöötamisel, samuti oli see oluline eh, majanduskasvu eh, toetamisel ning see algatus tegelikult võimaldab Euroopa semestrit toetada. Mm, see on siis majandus, Euroopa majanduspoliitika harmoneerimise toetamine ning äh, tegelikult on siis äh, liikmesriikide õigussüsteemide tugevdamine üks esmaseid e-, eesmärke, et need oleks efektiivsemad, tõhusamad, toimivamad. see on selgelt välja toodud kui üks äh, Euroopa semestri eesmärke me saame vaadata, kui palju on omavahel võrreldavad, see aitab meil luua selline süsteem, mis võtab aluseks objektiivse eh, faktid ja mis aitavad teha soovitusi teatud liikmesriikidele, et juhtida nende tähelepanu eh, vajakajäämistele ja mis tuleks parandada kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal saadeti soovitusi kuuele liikmesriigile nende õigussüsteemide parandamiseks. kahe tuhande kümnendal aastal, kahekümne üheksandal mail eh, esitati soovitused kümnele liikmesriikidele, mis puudutavad siis õigusorganite eh, sõltumatust, kvaliteetsust, kvaliteeti või efektiivsust. nii et äh, see on siis selline vahend, mis võimaldab toetada eh, ja anda alus selleks, et paremini edasi arendada Euroopa semestrit. milline on selle ajakirja või selle brošüüri sisu me räägime siis sellest, et me põhiliselt tegeleme äriõiguse ja mm, tsiviilõigusega. me ei tegelenud mm, administratiivõigusega, haldusõigusega, vabandust. Ehm, me kasutasime erinevaid indikaatoreid, mis mm, aitaks meil kolm suurde gruppi jagada nad äh, indikaatorid, esimene neist äh, puudutab äh, siis äh, protseduuride lihtsustamist ja see puudutab eriti just protseduuride kohtuprotsesside pikkust. teine grupp parameetrid eh, eh, puudutavad siis kvaliteeti. loomulikult eh, õig-, selleks, et hinnata kvaliteeti, on väga keeruline tegevus. tuleb arvesse võtta erinevaid elemente, mis toetaks õigussüsteemi kvaliteeti ning millest oluline osa on kohtunike koolitus. Te näete siin erinevaid äh, äh, skeeme selle kohta, kuidas, äh, kuidas kasutada näiteks infotehnoloogiat selle eesmärgi saavutamiseks, kas siis kohtute ähm, haldamisel ja juhtimisel või siis kohtute ja osapooltega suhtlemisel. kas liikmesriikides on selliseid monitooringuid ja äh, hindamissüsteemi, mis suudaks kohtute tegevust, kohtute tegevust hinnata. samuti on olemas sellised indikaatorid, mis puudutavad kohtute sõltumatust. meie kasutasime indikaatorid, mis, mis puudutavad äh, inimeste nägemust sellest, kui eh, sõltumatute organitega on tegemist. praegusel hetkel on väga raske reaalset eh, struktuurilist eh, sõltumatust, kuid mitte ainult, ka seda, uurime ka seda, milline see mulje jätavad oma sõltumatusest kohtud. veel üks indikaator Äh, mis tuleb World Justice Projectilt, mis on väga huvitav. nimelt äh, äh, see, kui sõltumatu mulje suudad endast jätta, kohtud on üks nende jaoks olulisemaid aspekte. kui te nüüd seda dokumenti loete, siis on raske öelda, kes on klassi parim või kes on klassi halvim õpilane. seda oleme meelega teinud selle tabeli eesmärk ei ole mitte iludusvõistlus läbi viia e, või siis e, mingisugune e, üldjärjekord, kus tuleks välja näidata kõige halvem, kõige parem. nimelt tõlgenduses on väga palju, tõlgendusvõimalusi on väga palju, mõnel võivad olla näiteks tsiviilkoodeks siis väga suuri edusamme tehtud ja see toimib väga hästi, kuid mõnes teises valdkonnas jällegi mitte. mõni riik näiteks toimib väga hästi IT valdkonnas, kuid äh, samas äh, ei äh, suudeta piisavalt efektiivselt kohtuasjadega tegeleda, kaasustega tegeleda mis võib nüüd äh, siis äh, öelda selle kohta, et kui äh, kiiresti kohtuasju käsitletakse, siis selles on ebavõrdsus väga suur. mõnes kohtuprotsess, kohtumenetlus kestab, riikides kestab kaks korda kauem kui teistes riikides. mis puudutab infotehnoloogiate kasutamist, on erinevused samuti väga suured. on selliseid riike, kus on äh, Äh, äh, kus kasutatakse väga hästi infotehnoloogiat selleks, et kohtuid hallata, kuid samas äh, ei kasutata neid väga hästi selleks, et olla kontaktis kohtuasja osapoolte või advokaatidega. tegu on siis graafikutega, kust näeme väga erinevaid olukordi. loomulikult see ei tähenda nüüd seda, et äh, tuleb kohe nüüd ähm, järeldusi tegema hakata, me peame olema piisavalt tagasihoidlikud, kui tõlgendades erinevaid parameetreid. meil on äh, soov minna kaugemale, seda soovitame ka teistele, kui mõni liikmesriik äh, väga paljudes indikaatorites on ennast nõrgana näidanud, siis tuleb vaadata, mis põhjus sellel võib olla niisiis on tegu vahenditega, mis aitaks liikmesriikidele võrrelda olukorda ning sügavuti eh, välja töötada põhjused, mis võivad olla teatud eh, negatiivsete tulemuste taga. nüüd, mis puudutab Euroopa semestrit, eh, siis see peaks meil aitama süvendada dialoogi liikmesriikidega ja samuti eh, täpsustada ka omapoolseid soovitusi. nüüd tuleviku kohta paar sõna. Eh, meie eh, üritame oma tegevust edasi arendada. nagu ma ütlesin, praegusel hetkel tegeme põhiliselt tsiviiläri ja õigusega. ning eh, nagu ma ütlesin, eriti just see, mis, mis puudutab kohtumatute sõltumatust, on väga suur töö veel vaja ära teha. me üritame teha koostööd eh, riiklike kohtuinstantsidega, samuti eh, on erinevate võrgustikega, meid on väga palju Euroopa tasandil, me üritame, kuidas võiksime saada äh, rohkemat informatsiooni näiteks äh, struktuur, õigussüsteemide struktuurilise äh, sõltumatuse kohta. samuti teeme, viime läbi uuring, uurimist äh, koha peal ning on huvitav näha koha peal täpsemalt aru saada, mis täpselt toimub ja millised probleemid kohtute toimimises võivad tekkida selle algatuse juures on väga huvitav äh, see, kuidas komisjon on näidanud üles soovi paremini mõista seda, mis kohapeal tegelikult toimub. väga kaua Euroopa Komisjon ja Euroopa institutsioonid äh, toetasid ainult välja normatiive Euroopa tasandil, äh, kuid nüüd tänu Euroopa semestrile või tänu sellistele brošüüridele, nagu te nägite, üritatakse paremini aru saada, mis kohapeal täpselt toimub see on erinevus lihtsalt ilusa õigusliku teksti eh, vahel, mis on Brüsselist välja antud ja mm, kodanike vahel, kes ei saa sellest alati aru. me üri-, üritame eh, paremini aru saada sellest, mis toimub kõikides liikmesriikides kooskõlas kõigi asjast huvitatud osapooltega. see on väga oluline areng see on äh, võimalus äh, paremini mõista olukorra kogu komplekssust. suur tänu teile. aitäh. aitäh selle esitluse eest. mulle tundub, et selle Äh, õiguskaitse tulemustabeli idee on äärmiselt hea, selle abil on võimalik panna paika see, mis koha peal toimub praktikas, ühiskonnas ja vaadata, milline on meie õiguslik, äh, äh, õiguslikud sätted ja millised on meie seadused, see on muutunud täiesti vältimatuks, et meil oleksid sellised võrreldavad andmed tulemustabeli näol niimoodi on võimalik parandada seaduste kvaliteeti ja tõhusust. selle jaoks on kolm väga olulist parameetrit, paraku aga peab ütlema, et Euroopa demokraatias on mõned riigid, kus kohtute sõltumatuse küsimus on üsna delikaatne küsimus ning Euroopa parlament, parlament on samuti pidanud vahele sekkuma Ungari küsimustes mul on väga kahju, et ma pean seda välja ütlema, kuid siin on just õige koht, kus seda teha ning rõhutada, et meil on probleeme sõltumatusega. kvaliteedi küsimus, seda mainiti siin. Need on ideed, mis keerlevad koolituse ümber. Need on uued ideed. ning ma näen, et need ei levi väga kiiresti, väga laialdaselt, kuid on äh, to-, tekkinud äh, lisaks koolitusele ka uus idee, see on enesekoolituse idee ning äh, õigusvaldkonnas on see aina levinum. meil on olemas ka objektiivsed andmed kohtu protsesside pikkus ja nii edasi, kuid on ka väga palju probleeme. ning minu küsimus on selline härra Grabile lisaks nendele kolmele parameetrile, mis te rääkisite, aga need on kindlasti kõige olulisemad parameetrid, aga meie ees on viimaste kuude jooksul üks küsimus. E-Stockholmi programmi esimestel aastatel Liibe komisjon, Juurikomisjon ja AFCO on praegu ette valmistamas ühte istungit, mis toimub väga varsti, juulikuus. on olemas ka teised elemendid, mis on seotud kohapealse rakendamise raskustega ning need on äh, seotud meie poolt äh, koostatud äh, normide ja eeskirjade keerukusega, vaatamata mõjuhinnangutele, mida me koostame. õiguslooja peaks ju tegelikult teadma seda, milline tulemus saab olema võib-olla me ei mõista seda tegelikku mõju ulatust või, või seda tegelikku mõju ennast, sest kindlasti on ka mõningad äh, muud aspektid, mida tuleb allveeresse võtta selles konkreetses äh, kontekstis või koha peal. võib-olla meie seadused on natukene liiga abstraktsed võib-olla meie õigus on liiga ebamäärane, võib-olla see tulemustabel saab meile kasulikuks osutada, kui me võtame kasutusele konkreetsed parameetrid, mille me koos välja töötame. ning äh, meie päevakord näeb ette, et nüüd on käes äh, riikide parlamentide esindajate sõnavõtud. mul on siin kolm sõnavõtusoovi ning palun jääme ajagraafikusse Ricardo Rodriguez saab nüüd sõna, kes esindab Portugali. palun. tema sõnavõtu ajal võivad ülejäänud parlamendiliikmed samuti avaldada soovi eh, sõna võtta, palun andke mulle sellest märku ja siis ma koostan nimekirja. palun, härra Ricardo Rodriguez, teil on sõna. Obrigado, senhor president, falarei em portugues Um aitäh, ma kõnelen portugali keeles, on väga hea meel siin täna olla, eh, kus toimub kohtumine Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahel. sellised kohtumised on Euroopa integratsiooni seisukohalt väga huvilis- äh,, huvitavad, liikmesriigid saavad niimoodi aimu, kuidas asjad Euroopas äh, arenevad. Äh, kohtukultuuri arendamine on meie kõigi jaoks äärmiselt oluline. meie kõik sooviksime, et meil oleks selline äh, ala, kus inimesed saavad liikuda vabalt. me soovime, et meil oleks äh, ühine turg kõigi Euroopa kodanike jaoks ning loomulikult kui see kõik teoks saab, tekivad tagajärjed ka seaduslikus plaanis. me peame koostama seadusi. parlamendid äh, koostavad väga palju seadusi ning samuti äh, see seaduste paljusus tekitab igasuguseid probleeme nende kohaldamise kohta. Äh, need väga head sõnavõtud, mida me täna kuulsime, juhtisid tähelepanu mõningatele nendest probleemidest kodanikud peavad olema kursis sellega, mis toimub ja samuti need inimesed, kes eh, seaduste kohaldamistega iga päev tegelevad kohtutes, eh, advokaadid, kes oma klientide huve peavad kaitsma. olukord eh, on praegu selline, et ta on tekitanud vajaduse koolituse järele, mida me siin ka täna arutame tänapäeval oleks mõeldamatu, et meil oleksid eh, head kohtunikud, kui nad pidevalt ennast ei koolitaks. Eh, seda koolitust tuleb planeerida ja korraldada eh, mitte ainult logistilises mõttes, vaid tuleb hoolitseda ka selle eest, et koolitajad ise on piisavalt koolitatud. täna näiteks näeme me, et tihtipeale erinevates liikmesriikides ühte ja sama õigusakti tõlgendatakse erinevalt ning see ei ole sugugi soovitav. ning samuti ei ole soovitav, et Euroopa kodanikud äh, saavad erinevate liikmesriikide kohtutest erinevad lahendid samas asjas. seetõttu on minu arvates väga oluline, et inimesed äh, mõtleksid äh, õigusest samamoodi, see on väga oluline, kui Euroopa Liit õitseb. ning siit jõuangi oma küsimuseni. kui kuulasin Luis Pereirat, siis mulle jäi mulje, et talle valmistab muret kutseõppe tulevik, selle koolituse järjepidevus. meie esimees härra Berlingeer äh, viitas koolituse rahastamisele, olin mina pisut mures. Äh, äh, selline koolitus on äärmiselt oluline kodanikke, kes ei ole teadlik konkreetsetest Äh, juriidilistest probleemidest saab alati pöörduda äh, juristi poole, aga mida teeb jurist või kohtunik sellises olukorras? me peame hoolitsema, et need inimesed, äh, kes õigusalal tegutsevad, omavad ka üksikasjalikke teadmisi Euroopa õigusest. ning seetõttu on kohtunike koolituse tulevik Euroopas äärmiselt oluline. Io rispondo solo subito ning ma vastan kohe teie viimasele märkusele, sest ma mõistsin, et see on minule suunatud, sest mina olen raportöör. mina ei ole küll otsuse tegija, kuid raportöör. ettepanek, et seitsmeaastase finantsraamiku sisse on see koolitus sisse, koolitusprogrammid sisse pandud, see on juba seal olemas. kuid mõistagi, nagu alati Euroopa Liidu eelarve puhul ei ole veel otsustatud, milline on see summa, mida täpsemalt on eraldatud õiguse jaoks, õigusvaldkonna jaoks. sest äh, see on veel otsustamisel. kuid kindlasti on ette nähtud rahastamisvahendid ning finantsraamistikku on see juba sisse kirjutatud. mõistagi tundub see kõik sellest, millised on meie suhted komisjoniga ning taotluste esitamine, et need läbi vaadataks vastavalt praegustele eeskirjadele. kuid probleem on tegelikult juba lahendatud, aga nüüd peab praktikas seda hindama. nüüd on sõna Mishat Severinski Poolast Poola parlamendist, palun. aitäh, esimees äh, selle sessiooni pealkirjast ja pärast terve rida huvitavaid ettekandeid sain ma aru, et me räägime kutsealasest Äh, koolitusest ja Euroopa kohtukultuuri tõhususest, aga ma arvan, et me peaksime mõtlema siin äh, ka äh, selle kultuuri ühele teisele aspektile. mõtleme õigusalasele kultuurile. tegemist on Äh, mina olen pikka aega töötanud õigusteaduse professorina ja ma tahaksin öelda, et minu arvates meil ei ole enam ühtset Euroopa õiguskultuuri, sellepärast et meil ei ole enam äh, ühtseid äh, aluseid oma Euroopa arusaamisele õigusteadusest. see on võib-olla dramaatiline avaldus, aga mulle tundub, et see on nii võtame näiteks äh, definitsioonid, mis me anname täna mõningatele väga olulistele mõistetele. näiteks inimväärikus, inimvabadus, inimõigused. Need definitsioonid on äh, erinevad. kui küsitakse näiteks, kust elu alguse saab, kui esitatakse küsimusi abordi kohta, kui me esitame küsimusi eutanaasia kohta, eh, in vitro eh, viljastamise kohta, kui me palume luba teha eksperimente inim- ja eh, loomade embrutega, siis me enam ei ole samadel seisukohtadel me kasutame erinevaid arusaamu, erinevaid definitsioone. isegi sellised klassikalised mõisted nagu suveräänsus, omand ei ole enam ühtemoodi täna kõigi poolt mõistetavad. nii et need väga olulised arusaamad ja definitsioonid meie Euroopa õiguskultuuris on äh, la-, lammutatud ma ütleksin isegi, et hävitatud. niisiis. kuidas olukorda parandada, kuidas arendada kohtukultuuri? võib-olla peaks küsima, kas peaks äh, hoolitsema selle eest, et need inimesed oleksid hea, hästi koolitatud seaduste kohaldajad. minu arvates on nad ka inimolendid. ja nad ei saa pimedsi äh, seadusi kohaldada, nad ka tõlgendavad seadusi, kui nad neid kohaldavad. pidades silmas teatud moraalset moraalseid ettekujutusi. aitäh! Caro collega, io... kallis kolleeg, mul on vaja nüüd väljendada oma seisukohta. ma tunnen, et olen selleks lausa sunnitud, sest te tõstatasite siin väga olulisi küsimusi Euroopas oli periood, mil meil oli o, Aristoteles pani aluse Euroopa kultuurile ning tema leidis, et orjapidamine ja orjade olemasolu on täiesti õigustatud. kunagi oli see Euroopas ju täiesti levinud ning äh, ning see eh, oli ka ühiskonnas täiesti normaalne nähtus, kuid eh, praeguseks on kõik kodanikud seaduse ees võrdsed. nii et midagi on toimunud, kas siis Prantsuse revolutsiooni läbi või mingitel muudel põhjustel. isegi suveräänsuse mõiste oli omal ajal, keskajal näiteks, täiesti olematu ja täpselt samal äh, territooriumil oli kaks erinevat võimu ning äh, modernne või kaasaegne ühiskond lõi äh, suveräänsuse, suveräänsuse mõiste, alguses oli siis erinev, kuid lõpuks oli see siis ka rahva suveräänsus ning see näitab seda, millised on need äh, erinevad moodused, kuidas ajalugu liigub edasi, praegu meie ajalugu või ühiskonda on raputanud täielik tsüklon, see on globaliseerimine ja moderniseerimine ning on pandud paika institutsionaliseerimise meetmed, mis minu arvates on näiteks Euroopa Ühenduse mõte on väga huvitav minu arvates, see ei ole riik, aga tal on küll oma haldussüsteem sest on alati ju väidetud, et ilma haldussüsteemita ei ole riiki. tähendab, et kui on haldussüsteem, siis peab olema riik, aga meil on ju haldussüsteem, aga me ei ole üks riik, me oleme liit. nagu te näete, siis äh, mõisted muutuvad. meil on iseloomulik see, et me oleme sellises sulatusahjus praegu, melting pot, kus mineviku ideed äh, segunevad ja saavad millekski muuks probleem on selles, et liidu sees olev demokraatia loob aluse uutele põhimõtetele, mida võidakse e, omavahel jagada, millega kõik võivad mõi-, millega kõik võivad nõus olla, aga see on minu isiklik e, arvamus, ma olen õigusprofessor lisaks sellele, et Euroopa Liidu, e, Euroopa Parlamendi liige. nii et siit sünnib väga palju huvitavat ja see arutelu on täna väga hea näide selle, sellest, kuidas on võimalik uusi seisukohti luua erinevatelt kõlapindadelt. kuid kindlasti on teie küsimused ka õigustatud. härra Andreas Maburides, ma ei tea, kas ma nüüd lugesin õigesti seda ette, ütleb härra kõneleja, kes esindab Küprost. Μια χαρά το είπατε κύριε Πρόεδρε. Jah, te hääldasite minu nime päris hästi. mina tahtsin kõnelda oma isiklikust kogemusest. kui ma tuhande üheksasaja kaheksakümne esimesel aastal sain juristikutse, siis Äh, see, milline olukord valitses siis ja milline valitseb praegu, on hoopis teistsugune. see, mis me seitsmekümnendatel aastatel ülikoolis õppisime, on kõik pea peale pööratud. me oleme täiesti uues keskkonnas. me oleme tunnistajaks Euroopa idee järk-järgulisele arengule. ning täna võime kõnelda äh, seaduste lähendamisest, vastastikusest tunnustamisest, üksteise otsuste kohaldamisest. Äh, räägime ühtsetest õigusorganitest ja institutsioonidest. ja ma arvan, et inimesed, kes kõige parem, on kõige vastuvõtlikumad nendele mõtetele, on noored ning minu koduriigis ja ma arvan, et võib-olla ka muudes riikides äh, selleks, et juristiks saada, noored inimesed teavad, et tuleb veeta aega ka äh, siis äh, tuleb juristiga, kes neile tööd annab ning nad Äh, peavad saama võimaluse tegeleda ka asjadega, mis on seotud Euroopa õigusega ning äh, need küsimused peaksid olema ka eksamitel. Äh, Euroopa õigus peaks olema juristi eksamitel oluliseks osaks. meie õppisime neid asju, mida meie õppisime ja veetsime õhtud ise asju lugedes ja uurides. nii et, et mina olen suutnud omandada need uued õigusalased teadmised, millele ma varem viitasin ma ei äh, suuda kuidagi unustada seda segadust, mis valitses, äh, kui Küpros kahe tuhande neljandal aastal Euroopa Liiduga liitus ning meie juristid üritasime aru saada äh, ning kasutusele võtta artiklit kakssada kolmkümmend neli ja artiklit seitsekümmend seitse me pidime pöörduma Euroopa Kohtu poole advokaatide ja kohtunike koolitamine on elukestev protsess, aga me peame eriti rõhutama, pane, asetama rõhku noortele kohtunikele, noortele juristidele, sellepärast et nemad on need, kes on rohkem kodus digitaalse tehnoloogia vallas ning äh, rohkem kursis ka uute institutsioonidega, nemad on need, kes äh, arendavad äh, neid äh, asju praegusel sajandil edasi, aitäh! ma tahaksin tänada härra Mapuridest tema sõnavõtu eest, sest ma olen täiesti nõus temaga, et äh, koolitus, professionaalne koolitus õigussektori töötajatele, advokaadid, kohtunikud ja nii edasi ja nii edasi. siin väärib öö, äh, tähelepanu äh, näiteks need kohtunikud, kes on alles võitnud äh, konkursi selleks, et tööle hakata, Briti süsteem on natuke teistsugune tähendab, nad on konkursi või võitnud, nad on eksami ära teinud, kui nad peavad siis, kui oma ettevalmistustöö või oma koolitustööga või täiendamisega edasi minema ning siin tuleb, siia tuleb panna rõhuasetus lisaks teistele tähelepanekutele. minu riigist pärit parlamendi esindaja on nüüd järgmine, Vito Kriini saab sõna palun. aitäh. ma tahtsin teie tuua ühe näite Itaalia kogemusest, härra Berlinguer on kindlasti sellega kursis Itaalial on kohtunike kõrgeim nõukogu selle koolituste eest vastutav, kes on siis asutanud ka kohtunike kõrgema kooli ning selle pädevuses on ka erinevad tegevused, näiteks iga osakonna kohus, kohtust tulevad eh, kohtunikud, kes on eh, referentisikud ning viimase aasta sees on tsiviilasjade kohtunikele ja kriminaalasjade äh, kohtunikele lisaks äh, võetud koolitustesse ka Euroopa õigus ning see on üks väga suur äh, samm edasi. kuid oma kogemusest võin ütelda, et äh, kohtu, Itaalia kohtunike osalemine on väga napp nüüd arvuliselt Need, kes koolitusel osalevad, teevad seda aga väga tähelepanelikult, nii et kvantitatiivselt on see äh, väga napp osalemine, kvalitatiivselt aga väga kõrgel tasemel. mina räägin siin Itaalia kogemusest, kuid äh, võib-olla teised liikmesriigid on, on samasuguse kogemusega kohustuslikkuse aspekt või siis see hindamise küsimus äh, karjääri jooksul siis äh, täiendõppe või koolituse äh, puhul, mis puudutab Euroopa õigust just. räägin siin ähm, teabevõrgustikest, kultuurikogemuste vahetamise võrgustikest, äh, justiitsvaldkonnas tegutsevate isikute võrgustikest ning siin võib eristada kah-, tasandit. üks koolitamine on siis õigusvaldkonnas tegutsejatele, kuid puudu on teine tasand kodanike jaoks. nii et neil oleks võimalik teada saada, millised on nende õigused Euroopa kontekstis, et see info oleks tea-, kättesaadav lihtsalt, selgelt ning see allikas peab olema ka usaldusväärne see ei saa olla nii, et inimene vaatab äh, äh, Google'ist äh, informatsiooni nii et siis peab olema see informatsioon, usaldusväärne informatsioon peab olema mitte ainult juristidele kättesaadav, vaid ka kodanikele, see peab olema lihtsalt kättesaadav mis puudutab minu pool-, Poola kolleegi sõnavõttu, siis ka sinna tahaksin mina midagi lisada. Te juba, härra Berlinger, vastasite talle ja ma olen teie vastusega täiesti nõus. ta väitis, et tegemist on väga olulise küsimusega et nende tegevuste homogeensus, äh, mis on erinevate riikide õiguskultuurides, on, äh, on äh, oluline, kuid see, ta osutas, et see on justkui praegu puudu, et varem justkui oli olemas, nüüd aga enam mitte. või midagi, mida peab praegu üles ehitama hakata. võib-olla oleme me täna sellele eesmärgile palju lähemal kui kunagi varem tegemist on sellise tööga, mida me peame ette võtma, Euroopa õiguskultuur ei pea põhinema pelgalt koolitusel, väljaõppel, et meil oleksid riiklikult head õiguse kohaldajad. me ei pea sellega piirduma. peame vaatama ka, millised on põhiväärtused, mis on kõige aluseks mitte ainult õiguse kohaldamise puhul, vaid vaid ka Euroopa õigus äh, võrreldes äh, liikmesriikide õigusega. meie liit ei ole mitte ainult majandusliit, vaid ka õigusalane liit, aitäh! aitäh, härra kolleeg, ma tänan teid äh, väga. eriti selle eest, et te viitasite kohustuslikkusele, kohtunike koolitamisel, väärtustele ja nii edasi, ma olen teiega täiesti nõus. tahan ütelda, et Itaalia kohtunike ülem, äh, kõrgem nõukogu on võtnud äh, vastu ühe programmi, mille nimi on European Kaius, üritades äh, Eurinfra kogemusest õppust võtta, mis on Hollandis lood, loodud ja mida meile tutvustas täna Ruud Winters oma esimeses sõnavõtus, aga töö on veel ees. lisaks sellele, mis teie veel ütlesite, rabas mind eriti just see mõiste, et või kontseptsioon, et kultuuri, õiguskultuuri loomine ei tähenda ainult sellise eh, tegutsejate professionaalsuse loomist, vaid tähendab seda, et me peame looma aluse põhibaasi kodanike näol. nii et me peame sellise Euroopa kodaniku kontseptsiooniga te tegelema, me peame looma Euroopa kodanikku. mulle tundub, et rakendamise juures üks põhiraskusi mida tulemustabelis ei ole võimalik välja tuua, on see, et kodanikud ei tea, millised on nende eelised või mida nad või, millist kasu nad võivad saada Euroopa õigusest. Nad ei tea, et neil on õigused, neil on need õigused olemas, aga nad ei tea. seega, seega ainult öö, juristid äh, saavad meid aidata, mitte ainult kodanik, äh, vabandust, mitte ainult kohtunikud, aga inimesed ise saavad meid õiguskultuuri loomisel aidata. härra Kriimi viitas sellele väga selgelt, me peame seda silmas pidama. nüüd ma paluksin, et paneelis osalejad äh, ehk nemad tahavad midagi ütelda paari sõnaga kas te vastaksite nendele küsimustele? Thank you, Mr President uh,. <clears throat> My speciality is uh, information and um, uh, the... minu uh, erialaks on uh, juurdepääs Euroopa uh, õigusele ja mul oli väga hea meel kuulda mõtisklusi sellel teemal, kuidas äh, muuta Euroopa õigus kättesaadavaks ka kodanikele professionals because it's their daily job, but it's the citizens that has. me peame kasutama, ähm, kasutama selleks Euroopa õigust. sooviksin lisada ka seda, et olukord ei ole nüüd nii hirmus, äh, kui võib tunduda. sest äh, põhimõtteliselt äh, Euroopa õigust äh, tuleb ju kasutada ka liikmesriigi ja kaheksakümnendal protsentidel juhtudest ei juhtu midagi halba, samas aga meil on ka ruumi erijuhtumite jaoks kus äh, on äh, tõesti kasu nii-öelda äh, siis siseringi teadmistes Euroopa õiguse rakendamisel ja see kõik peaks olema ligipääsetavam ja kontrollitavam. ja see peaks aitama siis aru saada Euroopa õiguse põhikontseptsioonidest kui te lubate, kui te lubate, siis ma räägin portugali keeles, mis nüüd, mis puudutab koolituse tulevikku, siis see on loogiline järg sellele, mis seni on tehtud, võttes arvesse siis kaasajastada pidevalt meie tegevust. tuleks mõelda selle peale, inimese äh, aju on nagu kõva ketas, kus on viis megabaiti. väga oluline on edastada põhiteadmisi mis võimaldaksid äh, aru saada, kuidas formaalselt äh, õigussüsteem toimib. et äh, oleks võimalik äh, kohaldada oma võimalusi olemasolevale olukorrale. ning mis puudutab nüüd rahvusvahelist tasandit, siis mulle meeldis väga see, mida ütles härra Berlinguer Euroopa Parlamendi seisukoha üle. siin on ka Euroopa Nõukogu sellega nõus. komisjon ilmselt kohaldab oma seisukohti vastavalt äh, sellele, mis puudutab aga õiguskultuuri Euroopa Liidus, siis võib-olla oleme siin liialt äh, nõudlikud, eriti puudutab see kontseptsioonide väljatöötamist. sõltumatust äh, seaduse sisust on alati äh, erinevaid, erinevaid tingimusi, mis Euroopa Liidus on ühised, eriti väärtushinnangute osas. kui tuleb rakendada e, Euroopa seadust, siis tuleb ennast asetada Euroopa õiguse raam-, raamistikku. Thank you, Chairman. Just uh, two suur tänu, kaks lühikest märkust uh, see puudutab siis teist tüüpi hinnangute ähm, kasutamist. võtame aluseks olemasoleva õigussüsteemi. Of this approach because the evaluation of EU legislation is something which is tulemustabelid äh, see esimene kord on meil süstemaatiliselt äh, kokkulepe, mis puudutab äh, Uulu, puudutab kogu Euro-. Whatever. So I think evaluation of existing e olemasolevad äh, Euroopa instrumentide hindamine on oluline, kuid see ei ole meie eesmärk kui me üritame paremini aru saada sellest, kuidas eh, eh, õigussüsteem toimib, siis peame võib-olla uusi indikaatoreid välja töötama, uusi parameetreid välja töötama. sel aastal on meil kohustuslikud kohtunike koolitused ning mittekohustuslikud koolitused eh, puudutavad äh, siis ligipääsu informatsiooni ning äh, lõpuks äh, definitsiooni kontseptsiooni küsimus, kui soovitakse võrrelda riiklikult õigussüsteemi Euroopa omaga, siis kõige ähm, esimene takistus on see, et see kõik on nii erinev, kuidas seda võrrelda, kuid tegelikult on alati võimalik äh, ühisnimetajat äh, leida, kui te äh, vaatate, kuidas see süsteem toimib, siis võib-olla otsesed äh, menetlused on erinevad, kuid alati on võimalus sarnasusi leida, loomulikult tuleb seda tehes ettevaatlik olla, kuid alati on võimalik ühist nimetajat välja töötada, kuid äh, samas peab olema siiski alati ettevaatlik selle, nende andmete hindamisel ja peab vaatama muidugi ühishuvisid, menetluste pikkus, kohtunike koolitus, ükskõik millise spetsiifikaga on tegemist, on meil siiski ühisnimetaja olemas ja on alati võimalik edasi liikuda kontseptsioonide väljatöötamisel, definitsioonide väljatöötamisel ja on või võimalik respekteerida Euroopa õigussüsteemi, samas pidades täielikult kinni liikmesriigi õigussüsteemist. seda on teatud kujutlusvõime abil võimalik teha ja öö, äh, seda oma tegevustes ka näidata, aitäh ma tahaksin isiklikult ka veel natukene midagi ütelda selle sessiooni lõpetuseks. ma tahaksin tänada kolme paneelil osalejat, kes tulid siia täna ja kes äh, andsid me oma panuse tänasesse arutelu. ma leian, et me oleme õiguskultuuri osas ju saanud samme edasi teha ja tänu ka täna, tänu ka tänasele arutelule, tänan ka riikide parlamendi, kõiki parlamendid, riikide parlamentide liikmeid. Lopez Aguilar, ma paluksin, et ka tema teeks lõpetuseks oma märkused. aitäh, kallis kolleeg, hea sõber, aitäh kõikidele. ma tahaksin lõpetuseks selle pika-pika konverentsi lõpetuseks, mis on kestnud terve päeva, tänada kõiki paneelil osalejad ka hommikusel sessioonil Europol, Eurojust ning Euroopa prokuratuuri asutamise küsimused Need on kõik need küsimused, mida me arutasime, koostöö, õigus ja politsei koostöös, kuidas me lähendame Euroopa eh, kriminaalõigust omavahel, tundub, et Euroopa Parlament on saanud aina suurema rolli endale kui kunagi varem ja on ka õige aeg käes, et me mõistaksime, mida see tegelikult tähendab sest see on meie koosolekute tagamõte, mida me oleme siin ko-, korraldanud parlamentidevaheliste konverentside näol, kui me kutsume teid siia Euroopa Parlamenti rääkima äh, kriminaal- ja õigusalasest koostööst, kuid see viimane kõneluste osa on samuti äärmiselt huvitav, sest Euroopa on juba läbi ajaloo pidevalt üritanud valede meetodite abil laiendada natsionalismi, palju on verd valatud ja on ka olnud palju kodusõdasid territooriumide, Euroopa Liidu territooriumil üle kogu Euroopa kontinendi ja see on toimunud aina uuesti ja uuesti, need vahendid on olnud täiesti valed, kuid lõpuks oleme me mõistnud, millised on need vahendid, mis toimivad ja see on õigus. seadused, seadused. tehkem seda demokraatlikult, nii et kodanikud oleksid paremini kaasatud, et me saame kõik kodanikud äh, enda selja taha ning lõpuks me saame siis rahul olla oma tööga. see tähendab seda, et me peaksime saama ka vald, õigusvaldkonna professionaalid äh, kaasatuks, äh, prokurörid, äh, juristid kõikidest liikmesriikidest, kõikidest siseriiklikest õigussüsteemidest. see viimane osa täna on see eesmärk, kuhu me peame jõudma. me peame andma oma parima selleks, et, äh, sest see on meie kõigi huvides, pidades silmas poliitilist mõõdet ja seda ambitsiooni, et me saaksime luua vabadusel, õiglusel äh, ja liigusele äh, põhineva ala ning haridus, koolitus, õiguskultuuri loomine Euroopas see peab üle saama eh, keelelistest takistustest, bürokraatlikest takiku-, takistustest, igasugustest tehnilistest aspektidest. me teame kindlasti kõik, et liikmesriikide õigussüsteemid ei ole sarnased. see on justkui eh, enamat kui eh, üks selline summ erinevaid õigusi tavaõigus, äh, kohtulahendid, tsiviilõigus, äh, need äh, õigussüsteemid ei kordu, nad ei kata üksteist, me peame üle saama tehnilistest küsimustest, aga poliitilisest tahte puudumisest puudu on sellest, et me paneksime kokku uue raamistiku õigusinstrumentidest, mida kasutada ja me peame seda, sinna jõudma, kui me tahame kusagile jõuda, me tahame, et äh, riikide parlamendid äh, teeksid käsikäes tööd, et meil oleks uus äh, kriminaalõiguslik äh, alus, raamistik ja sellised õiguslikud parameetrid, mida tuleb rakendada. ja seda peavad tegema liikmesriikide jurisdiktsioonid. Nad peavad tagama see peab muutuma tõeliseks Euroopa õigussüsteemiks. Euroopa kohus peab olema selle krooniks ning kindlasti õigel hetkel luuakse ka Euroopa prokuratuur. kuid Euroopa kohtu kohtulahendid on samuti see alus, millega on vaja, mille pealt on võimalik edasi minna, et me jõuaksime oma eesmärgini. ma olen kindel, et me oleme minemas õiges suunas, kui me koos edasi läheme, siis me jõuame koostöö õhu, atmosfäärini, tänan teid, et siia tulite, täname, et osalesite tänasel kon-, äh, konverentsil, tänan paneelil osalejaid, kõneleja tänab ka tõlke, kes on terve päev läbi töötanud ning me loodame, et teie siin viibimine annab äh, oma panuse sellele, et sõnum jõuab õigesse kohta ja te aitate meil äh, seda uudist levitada, et äh, vabadusel, turvalisusel, õigusel rajanev ala on võimalik, aitäh!